kuulamine, kus me räägime siis sellest, mida on välisteenistus teinud oma esimese aasta jooksul. vaatame, kuhu nad on oma töös jõudnud, kuidas toimub välisteenistuse komisjoni ning teiste asutuste vaheline koostöö. ja mul on väga hea meel, et siin selles esimeses välisteenistuse teemalises arutelus on kohal ka mõlemast institutsioonist väga kõrgeid ametnikke ning samuti ka kontrollikoja esindaja. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ootab meid ees ju välisteenistuse läbivaatamine ja see on siis justkui ettevalmistavaks tööks selles osas. meil ei ole plaanis pärast tänast kuulamist küll maha istuda ja resolutsiooni välja töötada, see ei ole ilmselt ka õige viis, kuidas käituda, tegemist on lihtsalt äh, ühe osaga laiemast protsessist, mis nõuab meilt seda, et me hoiaksime välisteenistuse tegevusel silma peal. mul on suur rõõm tervitada siin ka volinik Šefčovitši ning Catherine Day, kes on komisjoni peasekretär ja samuti on meil siin äh, tippametikohtadel töötavad inimesed välisteenistusest, David O'Sullivan, härra Vimond ning äh, härra Pinkston, kes on kontrollikoja liige. tervitan ka professor Keukeleeret, kes on Lööveni ülikoolist nagu ma ütlesin, siis siin on väga kõrgelt kvalifitseeritud inimesed täna saalis ja nii et eh, hea koosseis ja nüüd annan eh, kõikidele sõnavõtjatele viis minutit. nii et palun rääkige siis selle sõna aja piires ja kõigepealt annaksin sõna volinik Sefcovitšile, palun, volinik, teil on sõna Thank you very much uh,, Mr Pre-. suur tänu, härra esimees, kõigepealt tahaksin tänada teie komisjoni ning ka teid isiklikult selle eest, et teil üldse tekkis mõte eh, rääkida sellest, mida on välisteenistus teinud selle loomise algusest saadik. ühtlasi rõõmustan ma väga ka selle üle, et siin on täna kohal ka Äh, härra peasekretär äh, kindral Vimon ning ühtlasi tegevjuht David O'Sullivan ning samuti ka Catherine Day oleme teiega teinud väga tihedat koostööd ja samas ka loomulikult kõrge esindajaga, et arutada siis seda, et milline välisteenistus täpselt olema peaks. tahaksin kasutada tänast võimalust selleks, et rõhutada meie väga head koostööd viimase kahe aasta jooksul nii praktiliselt kui ka poliitilistes küsimustes. ja küllap olete minuga nõus, kui ma ütlen, et tegelikult me näeme ka alati selle koostöö tulemusi, näiteks Euroopa Liidu reaktsioon Araabia kevadele, mille me töötasime välja üheskoos, edasi muud ühised strateegiad, mis kombineerivad ÜVJP ja teisi ühenduse väliseid aspekte samuti väga hea koostöö äh, komisjoni teenistustega äh, uue finantsraamistiku instrumentide, välispoliitika instrumentide osas. Äh, ühe, ütlesime, valmistasime koos ka ette tippkohtumisi president Barroso ning president Van Rompuyga, samuti valmistasime ette Euroopa Liidu tööd sanktsioonide teemal ning ka äh, valmistusime läbirääkimisteks meie väliste partneritega, kus me alati äh, jälgisime siis meie kõikide erinevaid pädevusvaldkondi. delegatsioonid äh, teevad äh, igapäevaselt koostööd, delegatsioonid, kuhu kuuluvad ametnikud nii välisteenistuses kui ka komisjonis, mis lõppkokkuvõttes töötavad Euroopa Liidu huvide nimel, kas siis pakkudes Euroopa kas siis äh, järelmeetmed näiteks Euroopa Liidu abile või äh, viies kohale sõnumid äh, riikidele, organisatsioonidele. näiteks nägime me seda ka Turbanis. loomulikult on esimese aasta jooksul olnud ka probleeme, see on ka täiesti loomulik ja seda me ka ootasime. me pidime hakkama saama näiteks Lissaboni järgse tegelikkusega, ellu rakendama välisteenistuse otsust vastavalt institutsioonilistele reeglitele ja raamistikule, aga kinnitan teile, et me oleme kõikide väljakutsetega tegelenud konstruktiivselt ja koostöö valmilt. enamik haldusküsimusi on ära toodud tegelikult ka kõrge esindaja raportis detsembrikuust, mis aga lahendati juba selle aasta esimesel nädalal äh, ära nüüd on olemas juba juhised selle kohta, et kuidas täpselt inimesi ametisse nimetada ja nii edasi, nii et nüüd on selge, et kes mida ja kus täpselt teeb, nii et see on osa siis äh, välisteenistuse igapäevatööst, komisjon on ajakohastanud ka oma sisejuhiseid selle kohta, kuidas peaks tegema koostööd välisteenistuse kolleegidega, kuidas saata delegatsioonidele infot või äh, juhiseid, näiteks ühisjuhised, mis, mille on töötanud välja komisjon ja välisteenistus, saadeti kahekümnendal detsembril kõikidele delegatsioonide juhtidele, mis täpsustavad seda, mida iga äh, kategoorias, igasse erinevasse kategooriasse kuuluv inimene peab tegema. räägitakse näiteks äh, nende inimeste konkreetsetest ülesannetest, paindlikkusest, mis tuleb jätta siis äh, küsimustes, mis tuleb jätta delegatsioonide juhtide otsustada, edasi ka igapäevane töökoormus ja samal ajal loomulikult õiguslike nõuete täitmine, finantsmääruse ja ka personalieeskirjade täitmine. hiljuti leppisime kokku ka meie delegatsioonide juhtimise koordineerimise osas, see asendavad siis vanemaid mehhanisme, mis komisjonis varem töötasid. arvestades Euroopa Liidu soovitud rolli üle terve maailma, tähendab see seda, et me peame pidevalt vaatama läbi oma personalivajadused. komisjonis oleme me andnud hinnangu oma delegatsioonide töökoormusele ja oleme teinud ettepaneku eh, mõned töötajad saata teise kohta vastavalt siis vajadustele. Eh, näiteks arenguabiraha eh, sest sõltub see oluliselt, mida erinevates maailma osades kasutatakse. komisjonis on vaja näiteks suurendada oma kohalolu oluliste delegatsioonide puhul, nagu näiteks energia, keskkonnaküsimused ja siseküsimused. kuna me peame arvestama ka viieprotsendilist personalikärbet komisjonis, siis tegime me eelarve pädevatele asutusele ettepaneku et et me ei kasuta, me võtame tööle uusi inimesi äh, järk-järgult järgmiste aastate jooksul. Äh, nii et tahaksin veel kord korrata, et meie koostöö välisteenistusega on olnud hea kõikidel tasemetel ja väga sujuv. meie ühiseks eesmärgiks on edendada Euroopa Liidu huvisid väljaspool Euroopa Liitu ja mängida strateegilist rolli mida ülejäänud maailm Euroopa Liidult eeldab. nüüd esimesed äh, probleemid on lahendatud äh, koostöö osas ja nüüd ma loodan või olen täiesti kindel, et kindlasti meie ühised jõupingutused toovad meile ka edu. suur aitäh ja nüüd on sõna härra Pierre Vimonil. suur aitäh, härra esimees, suur aitäh teie kenade sõnade eest ja mul on suur au täna siin viibida. alustuseks tahaksin kiirelt rääkida sellest, mis on välisteenistuses tehtud viimase aasta jooksul. esimene aasta põhiliselt läkski just nimelt selle uue teenistuse loomise ja ülesehitamise peale me põhimõtteliselt hakkas, meid loodi ja siis pidime kohe ka tööle hakkama, kohe tekkis rahvusvahelisel tasemel ka tohutu kriis. ärgem unustagem, et kui välisteenistus loodi, siis just tol ajal tegelesime me Vene, Valgevene valimiste järgse kriisiga, samuti Cote d'Ivoire'i kriisiga ja sellele järgnesid veel mitmed erinevad sündmused, peamiselt Araabia maailmas, mida siis on nimetatud Araabia kevadeks kui üritame seda kõike kokku võtta, siis oleme tegelenud põhimõtteliselt kolme asjaga. esiteks Äh, uute Euroopa Liidu delegatsioonide loomine, selle süsteemi ellurakendamine ja vajaliku koostöö loomine ka äh, riikidega koha peal. meil on selle kohta ka juhised, et milline see koostöö peaks olema, ka parimad tavad, mille poole püüelda. Äh, oleme loonud ka juhiseid diplomaatiliste suhete ning infovahetuse kohta ja siiamaani oleme me saanud infot, et see kõik sujub üsna hästi. nüüd äh, teine asi, millega oleme tegelenud, on nimel meie töömeetodite äh, kinnistamine siin Brüsselis äh, peakorteris. nõukogus on ju tegelikult kõrge esindaja võtnud üle mõningad ülesanded, näiteks arenguküsimused välis poliitika ning samuti kaitseküsimused, samuti meie koostöö Euroopa Parlamendiga just poliitilise vastutuse osas ja meie kolmas peamine ülesanne oli uute töömeetodite kasutamine just kriisihalduse osas. me oleme loonud uue töömeetodi, uue tööstiili läbi siis kriisiplatvormi ja läbi selle, et kõik tuuakse ühte kohta kokku siis, kui tekib kriisiolukord nagu Süürias, Liibüas või mujal. ja kui vaadata seda, mida me siiamaani teinud oleme, siis põhimõtteliselt läheb sellega veel pikalt aega, aga me oleme igal juhul vähemasti selle öö, juba käima lükanud nüüd kindlasti peaksime me liikuma veelgi edasi, peaksime parandama seda, mida me oleme teinud ja konsolideerima seda, mis juba töötab. meie ees seisab kolm väljakutset, esiteks nii-öelda uue administratiivkultuuri loomine. alustasime sellega juba esimesel aastal, aga nüüd peame eh, sellega veelgi edasi liikuma, me peame parandama koostööd me peame tagama selle, et kõik välisteenistuse erinevad elemendid panustaksid meie ühtsetesse eesmärkidesse. nüüd äh, liikmesriigid nõuavad nii-öelda intellektuaalset liidri rolli, ma ei oska öelda, kas me seda tegelikult äh, suudame ka mängida, aga me näeme igal juhul seda, milline see meie roll peab olema nende uute järjest tekkivate sündmuste osas. ühtlasi peame me tegutsema rohkem ja kiiremini loomulikult arvestades seda, kuidas terve süsteem üles on ehitatud, siis läheb aega, enne kui lõppkokkuvõttes midagi päris õigesti ellu hakatakse rakendama. aga näiteks kui vaatame Liibüat, Egiptust või ka teisi piirkondi, siis äh, nähtub ju väga selgelt, et me peame kiiremini koha peal reageerima ja peame nii liikmesriikidega kui ka komisjoniga üheskoos leidma uusi viise. ja kolmas, see on siis selline kõige hõlmamine, peame oma institutsioonis tegema tööd just nimelt integreeritud lähenemise nimel, et me ei kasutaks mitte ainult harilikke diplomaatilisi vahendeid, vaid kasutaksime ära kõiki instrumente, mis meil kasutada on. ja lõpetuseks ja tahaksin veel midagi lisada ja ma tean, et see teema on väga südamelähedane ka Euroopa Parlamendi liikmetele, just nimelt strateegiline nägemus. me peame edaspidi tagama selgema strateegilise nägemuse kriisiolukordades ja see ei tähenda, et meil oleks vaja uut Euroopa Liidu kaitsestrateegiat, enamik liikmesriike eh, on meile märku andnud, nad saavad Nad soovivad tegelikult midagi vähem ambitsioonikat, lihtsalt oleks vaja seada õiged prioriteedid, et oleks eh, nii-öelda tegevuskavad või midagi sarnast järgmisteks aastateks, et oleks teada, mille poole me püüdleme ja härra esimees, sellega lõpetaksingi ja äkki annaksin sõna siis Davidile suur aitäh, Pierre ja David, sul on sõna. suur tänu, härra esimees, ma arvan, et me võime kõik nõustuda sellega, et lõppkokkuvõttes on äh, välisteenistuse eesmärk ikkagi poliitiline ja meie esimese tegevusaasta jooksul just nimelt oligi äh, meid korralikult tööle panna. ja põhimõtteliselt äh, töötajad tegelevad rohkem iseenda haldamise kui tegeliku töö tegemisega, aga see on ka täiesti loomulik sellises uues organisatsioonis nii et ma varem juba olen öelnud, mismoodi see täpselt välja nägi, et kõike pidi et see oli nagu IKEA mööbli kokkupanemine, kui juhised olid põhimõtteliselt kaduma läinud. nii et see ei olnud sugugi lihtne, seda kõike kokku sobitada. aga nagu Pierre ütles, siis nüüd aasta on möödas ja nüüd saame tagasi vaadata rahulolevalt äh, struktuur ja süsteem on olemas, see on nüüd tugevas organisatsioonis, me e, töötasime läbi kaheksa tuhat taotlust saja viiekümnele töökohale. oleme teinud ka väga hästi tööd koostööd, väga hästi koostööd komisjoniga ja seda näitab näiteks naabruspoliitika valdkonda või ka mitmeaastane finantsraamistik, mille osas meie ju aktiivselt osalesime komisjoni ettepanekute väljatöötamisel, nüüd on meil töömeetodid paigas, meil on nüüd vaja ka uusi struktuure selleks, et meie ühiseid delegatsioone ja ühist personali hallata. jah, siin on mõningaid, oli mõningat bürokraatlikku kähmlemist algusstaadiumis, aga nüüd põhimõtteliselt on meie töö väga sujuv nii komisjoniga siin Brüsselis kui ka delegatsioonides pidime üle võtma ka roteeruva eesistujariigi osa tööst. me juhatame ju mõningaid töörühmi ja te, oleme teinud tihedat koostööd ka nõukogu peasekretäriaadiga selle raames ja siis loomulikult äh, just see poliitilise vastutuse küsimus just parlamendi osas, millele omistab väga suurt tähtsust ka äh, proua Ashton, oleme üritanud olla ka kättesaadavad parlamendile ja parlamendipoolsete küsimuste ja nendele kiirete vastuste andmistega on meil küll olnud veidi vähem, oleme olnud veidi vähem edukad, edasi siis ka äh, ombudsman, Olav ja teised, kellega samuti pidi koostööd tegema ka ka Van Rompuy ja Barrosoga koordineerimine, sest et me oleme esindanud Euroopa Liitu erinevates tippkohtumistes, nii et kogu see süsteem eh, tuli paika panna, kindlasti see ei ole veel täiuslik, aga põhimõtteliselt on nüüd selline töömudel olemas, millele tuginedes saab eh, edasist üles ehitada eh, meil on üks suuremaid äh, diplomaatiliste delegatsioonide võrgustikke maailmas, kuuendal kohal pärast Prantsusmaad, Ühendkuningriik, Ameerika Ühendriike, Hiinat ja Saksamaad. ja see kujutab endast väga suurt trumpi välisteenistusele. tegemist on välisteenistuse delegatsioonidega, aga kus on ka päris palju komisjoni töötajaid. me usume endiselt, et äh, finants aspekt ei ole veel täiuslik, ma tean, et siin on suuri, siin on ka väga lugupeetud parlamendisaadikuid, kes ei ole päriselt võib-olla selle vaatega nõus. aga põhimõtteliselt oleme teinud väga suurt tööd selleks, et kaasata siis delegatsioonid meie töösse ja mitte lihtsalt, et nad kohapeal rakendavad ellu seda, mida meie neile ette kirjutame ja tegemist on siis terve sellise töökultuuri muutusega, et nad kaasatakse juba selle poliitika väljatöötamisse. ja nagu Pierre ütles, siis kohapeal koostöö saatkondadega on olnud hea ja kindlasti on võimalik muutuda ka kulutõhusamaks ajaga. näiteks kasutada ka samu äh, ruume, osa diplomaatilisi suhteid äh, korraldada ära nii-öelda sülearvuti vahendusel ja siis öelda, koondada meie riiklikke diplomaatilisi struktuure. Äh, ka uus hoone tuleb meile, tänan ka parlamenti toetuse eest ja see on kindlasti ka suur samm edasi, et ehitada üles tõesti meie enda töömeetodid, meile tulevad ju sinna inimesed erinevatest äh, institutsioonidest ja hetkel oleme me igal pool laiali ja see ei ole aidanud meile luua sellist tõelist meie asutuse identiteeti tegemist on äh, pigem pikaajalise projektiga, ilmselt läheb meil aega veel kolm-neli aastat, enne kui esimene faas tegelikult ka lõpule jõuab, aga äh, see on just selline alus äh, sellele, mida Cathy Ashton on ka lubanud, ma loodan, et meie asutus osutub kaasajastatuks äh, ja nüüd on meil vaja ka seda, just see asutus millegagi täita, on vaja Äh, seda poliitilist võimekust. Äh, Lissaboni lepinguga tegelikult seda sisu oluliselt muudetud ei ole, endiselt äh, nõua, nõutakse ÜVJP osas ühehäälsust ja see on midagi sellist, millega teeme ka edaspidi tööd, näidates, et meil tõesti on juhtohjad enda käes ja et liikmesriigid lõppkokkuvõttes saavad äh, ka ise aru, et ühehäälselt, ühehäälselt rääkimine rahvusvahelistes asjades on ka neile endile kasuks, aitäh! suur tänu teile! järgmine kõneleja. suur tänu teile äh, kutse eest. nagu teate, äh, kontrollikoda on teinud äh, kaks auditit nii et äh, meie leiame, et välisteenistuse koha pealt peab ütlema, et on väga oluline äh, keskenduda just nimelt parandustele ja neid ei tohi unustada. ma tahaksin äh, paar punkti välja tuua. kõigepealt tahaksin rääkida sellest, kui ähm, keerulise korraldusega on tegu ja siis mõningatest praktilistest küsimustest Äh, uue finantsraamistiku osas ja siis esiteks mõningad äh, soovitused. kõigepealt ma sooviksin rääkida sellest, kui keerulise korraldusega on tegemist. selge on see, et välisteenistuse loomine mõjutas äh, komisjoni ähm, poolset arengu abiolukorda. see tähendas seda, et toimusid, toimusid suured muutused ka erinevates vastutusvaldkondades. komisjoni arengu er, arengu küsimuste, küsimused eh, kandusid eh, üle arengu ja koostöö peadirektoraati ja ja samal ajal, kui loodi välisteenistus, eh, pandi paika ka välispoliitika Eh, vahendite talitus ja nad on vastutavad eh, komisjoni asepresidendi ees. ning eh, peale DEFCO on välispoliitika vahendite talitus on välisteenistus seotud ka laienemise ECO ja kaubanduspeadirektoraadiga. nii et tele-, on täiesti võimalik, et delegatsiooni esimees peab koostööd tegema nelja erineva teenistusega ühel ajal kui me nüüd vaatame, kuidas on jaotatud vastutused, e, e, siis e, olulised küsimused on seotud planeerimisega. seni ei ole need küsimused olnud väga selged, korraldus on olnud üsnagi segane. kirjutati kolmeteistkümnendal jaanuaril alla korraldustele uut, uute, uue organisatoorse aspekti kohta ja ning see tähendab suurt töökoormust mõlema osapoolele me eh, ning samuti delegatsioonidel on uus staatus, nad on peaaegu eh, saatkonnad ning delegatsiooni esimehed on, eh, esinevad ka kui saadikud, see annab üsnagi suure surve delegatsiooni esimehele, et ta suudaks oma funktsioone täita, mõlemaid funktsioone täita. nagu me teame, oli juba väga raske mõlemaid rolle eelnevalt täita, seda minevikus, kui poliitiline roll oli vähem oluline kui praegu. ning teine punkt on siis see, mis puudutab seda ulatust, kui suures ulatuses võivad eh, töötajad olla ühest küljest poliitilised tegutsejad ja teisest küljest arengu küsimustega tegutsejad. see on keeruline probleem, see võib tähendada eh, seda, et tekib olukord, kus eh, kus inimressursse ei ole piisavalt ja juba praegu on sellega probleeme ning delegatsiooni esimehed peavad tegelema ka väga ajakulukate administratiivsete ülesannetega, nagu äh, nad äh, korraldav, äh, korraldava ametniku tööd tegema nii komisjoni kui ka välisteenistuse jaoks. see oli nüüd institutsionaalse poole pealt. nüüd ma tahaksin rääkida uue raamistiku praktilistest tagajärgedest. me ei ole auditit veel koostanud, me oleme vaadanud üle siiski üsna paljud dokumendid ning äh, me korraldasime ka delegatsioone, kohtusime delegatsiooni liikmetega, nii et mida me oleme siis kohapeal näinud. oleme näinud, et äh, mõningates delegatsioonides ei olda rahul äh, praeguse olukorraga ja see on seotud just nimelt praeguse institutsionaalse ülesehitusega. ma tahaksin teha mõningad, tuua teile mõningad näited. ma tsiteerin Äh, avalikest dokumentidest. kõigepealt äh, üks dokument, mis on siis vastus novembrist äh, siin öeldakse, et mis puudutab Defco töötajate kasutamist, siis meil ei olnud võimalik lõplikult paika panna komisjoni teenistuse ja välisteenistuse töökorraldust ning kirjas öeldakse, et, et, et töötajad peaksid tegelema oma vastutusalaga, selle, hoolimata sellest, et nõutakse suuremat paindlikkust. teine näide, kus äh, haldusraportis äh, öeldakse, et äh, välisteenistuse loomine uue üksusena tekitab suure killustuse komisjoni poolt loodud projektides ning välisteenistuse äh, ja töötajatel peaks olema võimalik täielikul määral osaleda delegatsiooni tegevuses. Eh, praegused eh, reeglid on väga ebapraktilised väikeste delegatsioonide jaoks, ma eh, tsiteerin sisedokumente praegu. ning lühidalt veel kolmas näide, kus öeldakse, et välisteenistuse loomine delegatsiooni töötajate paikapanemine on äh, ühelt poolt no, välisteenistuse poolt ja komisjoni poolt, teiselt äh, poolt on äh, tekitanud väga tõsiseid tagajärgi alem, arenguprogrammide elluviimisel. ning see tähendab seda, et, et tihtipeale on, on tekkinud olukord, kus süsteem ei toimi hästi ning see tähendab seda, et töötajad peavad kontrollima dokumente, ilma et neil oleks äh, kuidagi võimalik üle kontrollida äh, olukorda koha peal või et nad teaks, milline on olukord koha peal. Need äh, faktid, nendest faktidest teata, teatati peadirektoraati juba septembri, juba märtsis möödunud aastal ja vähemalt äh, septembris pole vastust tulnud, polnud vastust tulnud, pole mingit põhjendust sellele, et vastust ei tulnud. ja need on selged faktid, mida ma teile siin esitasin. ma olen oma kõneajast juba üle läinud, ma ei hakka hiljutiste areng, hiljutistele arengutele keskenduma, ma esitan selle dokumendi teile hiljem. Äh, esimees, suur tänu teile! suur tänu informatsiooni eest! räägime sellest mõnel teisel arutelul ja järgmisena saab sõna härra Köögelõire. suur tänu teile selle eest, et ma saan sõna. ma teen väikese lühikese sissejuhatuse, tahaksin rääkida äh, arenevatest riikidest ja BRICS riikidest ning tahaksin äh, aluseks võtta kolleegide need äh, tööd ja dokumendid Aasia ja Aafrika ülikoolidest esimese pealkiri on ähm, äh, milline lähenemine äh, just äh, olulisematele välisküsimustele minu jaoks suurim mure on see, et eh, Euroopa Parlamendi teised institutsioonid eh, vaatavad üle meie põhistest eh, väljakutsetest ja et teised riigid maailmas ei leia, et Euroopa Liit oleks oluline partner. me peame tööd tegema lähiaegadel selleks, et Euroopa Liidu rolli esile tõsta. see ei puuduta mitte ainult demokraatia toetamist. me ei saa seda teha, kui meid ei kuulata partnerite poolt see tähendab seda, et meie strateegia on läbi kukkunud. praeguses kontekstis me teame kõik seda, et me ei saa alati aru eh, sellest, et kontekst muutub. Eh, esimene kontekst, slaidid väga hästi ei näe, see on teekaart, mida kasutatakse Hiinas. kõik on eh, hieroglüüfides, selge on see, et Euroopa on üsnagi marginaalne ning see keskendub pigem öö, pigem Vaiksooni lõunapiirkonnale ning oma koostöös Aasia ja Aafrika kolleegidega on täiesti selge, et nad leiavad, et et arenevad riigid nagu näiteks Hiina on legitiimsemad, usutavad ja palju efektiivsemad. ning see on tõsine, tõsine murepunkt. ning teine slaid, seda on väga raske lugeda aina rohkem on võimukonstellatsioone, eh, nagu näiteks BRICS, eh, SCO, eh, APEC ja nii edasi. mul on tunne, et praegusel hetkel on saanud selgeks, et need võrgustikud on Äh, mängivad aina suuremat rolli otsuse langetustes äh, neis riikides. minu soovitus oleks äh, nii Euroopa Parlamendile kui välisteenistusele, et ärge keskendage ainult riikidele või ainult suurvõimudele, vaid katsuge teha kõik selleks, et meie välisteenistus suunaks, suudaks jälgida diskussioone kõikides mitteametlikes võrgustikes, sest minu Aasia kolleegid ütlevad, et need on märkimisväärselt efektiivsemad, kui me arvata oskaks. järgmine väljakutse on elanikud. me teame, et inimesed on olulised, me jälgisime revolutsioone paljudes erinevates riikides ning äh, mina kardan, et Euroopa Liit ei suuda äh, nende inimeste vajadustele vastu tulla ning see on, need on seotud töötusega, põhiliste inimlike vajadustega. ning suur probleem on siin see, et äh, need inimesed näiteks Aafrikas, kus me oleme teinud koostööd Aafrika kolleegidega, nagu nad ütlevad, et äh, Hiina on palju efektiivsem partner, kes saab nüüd palju rohkem aidata. põhjaafriklased leiavad, et islami äh, liikumised on palju efektiivsemad abi osutamises äh, ja neid toetavad omakorda Saudi Araabia ja teised Araabia poolsaare riigid. me ei taha, ei tohiks lähtuda ainult instrumentidest, mis Euroopas olemas on, mille Euroopa Parlament või välisteenistus on välja töötanud. me teame, et, et see kõik raske ja protsess on olnud positiivne viimasel ajal, kuid me peame siis ka oot-, vaatama ka seda, mida meilt oodatakse, kuidas saab Euroopa Liit näidata, et ta on oluline ning minu jaoks on oluline mandaat välisteenistusele ja delegatsioonidel on, et üritage kaardistada äh, olukorda, eh, vaadake iga riigi ja regiooni kohta, milliseid eesmärke nad soovivad saavutada, mida nende, mis nende jaoks on oluline, mis meie, mitte ainult seda, mis meie jaoks on oluline. teiseks, milline eh, see poliitika saab Euroopa Liidu välja töötada, Euroopa Liit välja töötada selleks, et äh, olla oluline, sest alles siis, kui me oleme partnerite jaoks olulised, võime neile rääkida ka inimõigustest. ning lõpuks on meil vaja teekaarti, kus on paigas selged äh, nähtavad äh, prioriteedid, seda olen õppinud oma kolleegidelt äh, Aafrikas, hiinlastel on õnnestunud saavutada nähtavaid tulemusi. ja mida see tähendab välisteenistuse jaoks, välisteenistusel on vaja palju rohkem eksperte Hiinas, Aasias ja neid, kes oskavad araabia, hiina ja keelt, kes tunnevad araabia maailma me teame, et eelarve ei kasva lähiajal, see tähendab seda, et meie välisteenistus peaks tegema palju tihedamat koostööd ekspertidega. teiseks ta peaks eh, oma, eh, oma, eh, oma värbamispoliitikat muutma. on väga kummaline, kui hiina keelt oskav ekspert öö, töötab kuskil Tuneesias, mis selline, selline, selline nähtusi tuleb muuta. samuti me peame näitama Euroopa Parlamendi rolli, me peame selgitama, miks Euroopa eh, Liit peab Euroopa Parlamenti arvesse võtta palju rohkem, kui teistes riikides seda oodatakse, aitäh. Ah, vabandust, vabandust. Laamid kõigepealt. Okay. Whatever. Three minutes suur tänu, härra Salafranco. mina arvan, et sõltumata isiklikest küsimust äh, on väga oluline, et me peaks vaatama, äh, millised, milline on olukord te tegelikult, me ei tohi ei positiivsetest ega neljakatiivsetest küljedest kõrvale vaadata ja eh, peaksime keskenduma põhilisele. põhiline on see, kas Euroopa Liit suudab välja töötada eh, efektiivsemat, nähtavamat ja ühtsemat eh, poliitikat. me peame endale esitama küsimusi. on mõistlik arvata, et Lähis-Ida probleemid, Iraani probleeme ja on ju mõistlik arvata, et külmutatud konfliktid ei lahene iseenesest. ning ma arvan, et on mõistlik oodata, et meie välispoliitika muutuks ühtsemaks, me teame, et see ei, kindlasti ei ole eh, lihtne, Euroopa Parlament palus ammu, et eh, välisteenistus jääks eh, komisjoni alla. otsustati välja töötada uus teenistus, millest sai nii-öelda hübriid, kus oli nii komisjoniga kui ka nõukogu teenistusi koos. see tekitas probleeme tekkis probleeme näiteks ÜRO Peaassambleel, mis küll lahenesid. näiteks äh, sellised küsimused nagu Palestiina võtmine UNESCO-sse ja Palestiina osalemine rahvusvahelistes teistes organisatsioonides. Äh, nii, on olnud, see on, kõik on olnud edukas, ma arvan, et ka personaliküsimuste lahendamine on olnud edukas, ma arvan, et me võime sellega rahul olla, kuigi samas on selge see, et väga palju on vaja veel ära teha. minu meelest Araabia kevad on olnud eh, positiivne näide, kuigi, eh, kuigi samas, eh, kuigi samas näiteks Julgeolekunõukogus on olnud positiivseid arenguid näha. Euroopa Liit on näidanud, mida tähendab meie tugevdatud naabruspoliitika. minu jaoks on tähtis, et välisteenistus ei oleks lihtsalt mingisugune võitlus kvoodi pärast see peab olema selline vahend, mis on tõeliselt Euroopa Liidu tegevuse teenistuses. ma ei taha väga pikalt rääkida, soovin lihtsalt öelda seda, et Euroopa Parlament vähemalt selles osas, mis puudutab minu fraktsiooni, peaks olema rahul eh, sellega, mida meie kõrge esindaja üldiselt on teinud, ma arvan, et ta on meie ootusi täitnud ja eh, on üks väike erand, see puudutab Euroopa Parlamendi inform-, meerimist eh, välisministrite nõukogu eh, tegevusest informeerimine. ma arvan, et seda olukorda oleks võimalik parandada, seda peaks parandama. Eh, Euroopa Parlament soovib, et me oleks adekvaatselt informeeritud sellest, mida see nõukogu teeb. me oleme rahul üldiselt, kuid väga palju on vaja veel ära teha ning ma arvan, et äh, et me peal-, meil on vaja paremat koordineerimistööd liikmesriikide vahel ning ettepanekuid, mis ei oleks mitte ainult eh, reaktiivsed, vaid eh, suudaks ka tegevust ette ennustada. Eh, ma, peaksime selle esitama oma arvamused ka kõrg-, meile esindajale, et parandada meie välisteenistuse toimimisvõimet, aitäh. seal pole mikrofoni. suur tänu ka minu fraktsioon esitab äh, positiivse üldhinnangu välisteenistuse ülesehitamisele. meie lähenemine on konstruktiivne. ja selle konstruktiivse lähenemisega seoses me tõstame aeg-ajalt esile ka aspekte, mida tuleks parandada, see on täiesti loomulik. loomulikult äh, teenistus äh, Äh, tekkis sel ajal, kui äh, plahvatasid kriisid siin ja seal ning äh, on loomulik, et selle teenistuse loomine oli problemaatiline, kuid ja pisut keerulisem, kui me arvata oskasime. meie meie esindaja Roberto Galtieri on väga hoolikalt jälginud seda protsessi, et täna ei saa kahjuks siin olla. ta on Madridist peale juba, juba seda asja jälginud. ma tahaksin öelda, et me oleme konstruktiivsed oma lähenemises, me oleme e, üritanud esile tõsta võimalikke vajakajäämisi, mis e, vajaks lahendust. me tõesti e, üritasime anda võimalikult suure pädevuse välisteenistusele. me soovime, et lähenemine oleks võimalikult strateegiline, mida siin ka mainiti, strateegilist visiooni, mis hõlmab meie prioriteete. me e, e, ei saa kõike teha, kuid me saame palju ära teha, kuid ja kõige olulisem on see, et meil oleks selged prioriteedid. me näeme, et probleemid ja vajakajäämised on eelkõige seotud e, suhetega komisjoniga. siin on väga palju erinevaid näiteid, mida ma võiks eh, mainida, kuid ma ei tee seda. ma võiksin räägida nagu näiteks sellest, eh, kuidas komisjon ei suuda eh, rakendada näiteks stabiilsusinstrumendi kasutamisel ja teine küsimus puudutab, puudutab käsuahela efektiivsust, suhteid äh, kõrgemate ametnike vahel, sest äh, praegusel hetkel käsuahel ei äh, ole efektiivne erinevate geograafiliste ja horisontaalsete aspektide vahel. ning samuti ka kriisile reageerimine jätkab, jätab soovida ma võiks äh, tsiteerida sellest, äh, äh, sellest, kui, kui, kui väheoluline on meie ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika. see on ometi võimalus meie liikmesriikidel koos tegutseda, ühtselt tegutseda ja nad samas võiks seda, meil ei ole ka sellist liidrit, mis me, meile sobiks või mis meid huvitaks. meie eh, sooviksime suuremat eh, ambitsiooni, sooviksime näha eh, liidri rolli, mis suruks liikmesriike tegema seda, mida vaja on teha. see ei tähenda seda, et tuleb eelistada ühte või teist liikmesriiki, vaid tuleb toetada ühtseid Euroopa huvisid, mis puudutab meie meie välistegevus instituuse eh, e tähtsusest, siis eh, siin on veel üks oluline element, mis puudutab tasakaalu Euroopa Liidu ametnike ja liikmesriikide ametnike vahel. me ei taha, et see muutuks eh, võistluseks liikmesriikide ja Euroopa Liidu ametnike vahel. me soovime ka geograafilist äh, ja sugudevahelist võrdlust, samuti näiteks keeleoskused on olulised ja nagu keeleoskus on väga tähtis, nagu ütles professor Köökeleri. väga palju on ära tehtud ja, ja me hindame seda kõrgelt Euroopa Parlamendis, kuid samas on valdkondi, kus, kus strateegilist äh, dialoogi võiks rohkem olla. ma äh, olen kindel, et me võime sellest ka tulevikus pikemalt rääkida. Uh, Mr. President, you... esimees, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad. kõigepealt äh, ma sooviksin öelda, kui hea meel mul on selle üle, et me selle kuulamise korraldasime teiseks, ma sooviksin oma kõneaega jagada oma teiste kolleegidega delegatsioonist, kes palusid võimalust sõna võtta, ma üritan rääkida võimalikult lühidalt. tahaksin öelda vaid paar mõtet. Baroness Ashton tuli meie ette ja ta lubas, et ta eh, paneb paika EAS-i juba enne aasta lõppu, meie kahtlesime sügavalt, kas see osutub võimalikuks kuid ta siiski suutis teda. ja teenistuse aasta lõpus oli juba toimiv teenistus olemas ning see iseenesest juba on suurepärane tulemus. teiseks me oleme jälginud sündmusi Eh, kui me oleme suutnud jälgida sündmusi ja oleme suutnud ka toetada eh, teatud eh, sündmusi, millel me tunnistajateks olnud, ma, ma unustasin ära, mis ma öelda tahtsin, ütleb kõneleja. ükskõik, kui väga me sooviks, et teenistus tõstaks prioriteetina esile erinevaid näiteks geograafilisi piirkondi, me siiski sooviks, et me saaks aru, et, et alati on võimalus äh, ootamatult sekkuda toimuvasse ja meil peab olema võimalik selle osas midagi ära teha. Euroopa Parlament eeldab, et äh, kõrge esindaja võtaks äh, sõna ja reageeriks kiirelt ning seda ei ole alati võimalik teha. ma siiski oma fraktsiooniga leiame, et meie esimene kohustus eh, puudutab meie eh, lähemaid naabreid, sest eh, tegu on, on ju meile lähedaste aladega ja see on meie jaoks suurim vastutusala. ning to, no, nüüd ütleksin vastuseks eelnevatele kõnelejatele, et mina oleksin väga rabatud, kui parunes Ashton oleks lähitulevikus äh, äh, Eh, oleks väga kummaline, kui proua Ashton suudaks ära teha seda, mida hiinlased on teinud. Eh, mida hiinlased on ära teinud Aafrikas. suur aitäh, oma fraktsiooni nimel ma tahaksin esmalt ütelda, et alguses kõik eh, teadsid, et välisteenistust on väga keerukas luua ja juhtida, ükskõik seda, seda ka ei teeks ja seda seetõttu, et meil on puudujääke Lissaboni leppest. tegemist ei ole täieliku pädevusega Välisministeeriumi ministrite ja muuga, aga selline on praegu olukord ning sellest lähtudes tahaksin oma fraktsiooni nimel ütelda, et me leiame, et endiselt on palju puudujääke, aga siiski on ka väga palju saavutatud. nagu keegi juba ütles, tegemist on suuruselt kuuenda teenistusega ning osad delegatsioonid samuti on rääkinud sellest, et liikmesriigid ise kui ka kolmandad riigid hindavad kõrgelt välisteenistust ning me näeme, et välisteenistus esindab ikkagi Euroopa Liitu ja mitte üksikuid riike, see on väga oluline. siin on ka ju erinevad aspektid, komisjon nõukogu parlament ning seda ei ole ka kerge saavutada ja kindlasti tulevikus äh, see töö jätkub. mis puudutab koostööd delegatsioonide ning äh, liikmesriikide saatkondade vahel, siis äh, ma olen kuulnud, et meil on uus süsteem ja ma tahaksin selle roh-, kohta rohkem teada, ma olen kuulnud, et esitatakse raporteid saatkondade poolt tahaksin samuti, et võib-olla välisteenistus pööraks rohkem tähelepanu sellele, et mängitakse liidri rolli Euroopa Liidu välispoliitika kujundamisel ja strateegia kujundamisel poliitilistes küsimustes koos liikmesriikidega peaks välisteenistus juhtima tegevust ja kui see vahel ei ole võimalik eh, siis äh, kui parlament oma nõusoleku annab ning äh, liikme ning äh, välisteenistus samuti, siis peaksid delegatsioonid ikkagi edasi liikuma. tahaksin samuti, et välisteenistus võib-olla rohkem veel tähelepanu pööraks, on kõigepealt naiste esindatus kõrgel tasandil, siin on palju saavutatud, aga sellest ei piisa veel ja veel üks ka Francisco Brandner, kes kahjuks siin ei ole, aga tema tahtis sellest rääkida ja see puudutab kriisijuhtimist. nagu öeldud, Te olete nüüd laeva vette lasknud ja loodate, et ta edasi liigub, aga millal ta ometigi jõuab sadamasse? nii et võib-olla saaksite ka selle kohta rohkem infot anda. samuti, kas kriisiennetusele, juhtimisele ja rahu Mm, ülesehitamisele luuakse kõikehõlmav lähenemine. lisaks sellele praegu me näeme endiselt, et enamus eh, personalist ning eh, kavandamisest tegelikult on militaarse taustaga. enamus missioone on aga ikkagi tsiviilmissioonid ja viimaseks te mainisite EFKO-t ja me teame, et siin on väga palju veel selgusest puudub, kes mida teeb. ja ka Concordilt äh, vabaühenduse äh, võrgustikult olen kuulnud, et teil on jäänud mulje, et välisteenistus ei pööra piisavalt tähelepanu arenguküsimustele. kas oleks võimalik rohkem infot anda ka selle kohta, kuidas tulevikus olukorda parandada, aitäh! Thank you, Mr Chairman, well um one year on, yes härra Tõnnok. jah, aasta hiljem muidugi ECR endiselt toetab välisteenistust tuleb ütelda, et on paremat edu saavutatud äh, näiteks Iraani küsimustes kui Liibüas, aga tuleb ütelda, et ei ole üllatav, võttes arvesse äh, majanduse juhtimist äh, ning tulekahjude kustutamist kogu Eurotsoonis. see on liikmesriikide juhtide tähelepanu mööda, kõrvale juhtinud peamistelt välispoliitika küsimustelt. meil on olnud Euroopa Liidus väga raske aasta üldiselt, nii et ei ole üllatav, et välisteenistus on tagaplaanile natukene jäänud ma arvan, et meeskond on suurepärane olnud. David O'Sullivan ja teised on mulle suurt muljet avaldanud, nad on eh, teinud väga palju tööd selleks, et uus teenistus eh, toimima panna. Eh, tegemist oleks siis traditsioonilise komisjoni võrgustiku ümbertöötamisega, mis siiamaani on pigem tegelenud kaubandusküsimustega. ma arvan, et äh, graafilised äh, küsimused ning äh, vahendite eraldamine tuleks üle vaadata. tervitan David O'Sullivani algatust selle kohta, et teenistus peab vähendama oma kahepoolsete, et liikmesriigid peavad vähendama oma kahepoolseid missioone ning seeläbi kokku hoidma äh, vahendeid. Äh, ma arvan, et see oleks suureks plussiks kogu välisteenistusele. meil on äh, teatud vastuseis selles osas Äh, mis äh, välisteenistus on äh, teinud võimu koondamisega. küll tervitan aga kohtumisi teiste riikide esindajatega, tuleb ütelda, siin on üllatavalt palju edu saavutatud, ma tervitan väga ka ahveti kuulamiste avatust, ka me oleme näinud, et saatkonnad on osalenud eh, kandidaadid, kes on nimetatud ametisse, on ka olnud äärmiselt kõrge tasemega ning eh, seda tervitame. lisaks sellele on eh, meiega palju konsulteeritud, varem selliseid asju tehtud ei ole ning tänane koosolek ka näitab seda, väga palju inimesi on kohal kolmandate riikide puhul me näeme, et vahel on äh, meil väga hea, väga palju abi antud, äh, vahel ei ole jälle üldse, nii et siin võiks natukene parandada olukorda. minu fraktsioon tahab muidugi ka raha eest piisavalt äh, saada. pärast aastate kokkuvõtteks tuleb ütelda, et mind on meeldivalt üllatanud edusammud paljudes valdkondades, nagu proua Lunasek, tervitan mina ka, ka akt-, aktiivset äh, rolli, mida kõrge esindaja on mänginud? Ist das alles dran? Ja, es gibt noch ein andere. Nee, nee. Nein, alle Fraktionen sind durch. Fraktionen sind durch, ne? Ja, ja. Uh, I would like to propose that we have no teen ettepaneku, et kuulame jälle vastused ära ja siis läheme edasi küsimustega. komisjon kõigepealt Thank you very much, Mr Chairman, I think that uh, the first uh, round of intervention komisjon, aitäh! ma arvan, et esimene küsimuste voor näitab, et äh, saavutatud on äh, suurt edu ja nõustun igati Davidiga, et algus ei olnud mitte lihtne ega ei äh, välisteenistusele ega komisjonile, sellepärast et me pidime kõvasti ümber struktureerima ennast aga nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et me näeme, kuidas välisteenistus ja komisjon tegelikult äh, üksteist toetada saavad. üks äh, suur valdkond on olnud selline, mida siiani veel mm, liiga tihti mainitud ei ole ja tahaksin sellele ka teie tähelepanu juhtida üheks olu-, tegemist on oluliseks ähm, koostöö osaks ning see puudutab Euroopa Liidu poliitika äh, edendamist väljaspool. me näeme, et meie välispartnerid tunnevad äh, näiteks energia ja keskkonnaküsimustes, ka kaubanduses, äh, teadus- ja arengutegevuses suurt huvi meie poliitika vastu meid nähakse paljuski kui liidri kohal olevat öö, olejaid maailmas, nii et selle vastu tuntakse suurt huvi. Äh, pean ütlema, et ma selle tõttu ei saa nõustuda täiel määral professor Koikeleri analüüsiga, sellepärast et tema küll läheneb küsimusele akadeemiliselt, aga praktikas ma ei usu, et meil oleks äh, äh probleeme sellega, et Euroopa Liit ei ole asjakohane. Euroopa Liidu majandus on ikkagi äh, väga suur ja väga mahukas ning kui me räägime kahekohasetest kaubandussuhetest, siis me oleme tõenäoliselt kõige suuremaks ja olulisemaks partneriks äh, kõigile planeedil. suurim eksportija, suur äh, inno-, suurim innovaator ning ka suur välisinvesteerija. ja seda see näitab ka seda, kuidas meie roll on paranenud ja muutunud tähendusväärsemaks G8-s, G20-s ning kahekümnes ning kõikides olulistes kaubandusläbirääkimistes. ka eh, me näeme, et Doha läbirääkimiste voor ei liigu edasi nii, nagu me sooviksime, aga näha on, et meie partneritel on selge soov eh, väga tihedaid eh, kahepoolseid kaubandusläbirääkimisi pidada me üritame toime tulla kogu selle suure huviga, mis üles näidatakse, kas ning äh, üritame tagada, et meie meeskonnad tulevad toime. nüüd võrreldes olukorda äh, sellega, mida Hiina teeb Aafrikas ja mida meie teeme Aafrikas, siis ma arvan, et me peaksime uhkust tundma selle üle, mida meie teeme, sellepärast et äh, me edendame seal oma väärtusi, kõik meie projektid põhinevad inimõigustel, me oleme seal pikaks ajaks me toetame jätkusuutlikku arengut, me toetame ka aruandluse põhinevat valitsemist, head valitsustava. kuid samas me peame ka kinni pidama oma eelarve nõuetest ning Euroopa Liidu maksumaksjale tuleb tähelepanu pöörata. jah, on teatud asju võimalik parandada, aga me peaksime olema ikkagi uhked selle üle, mis me teeme, sellepärast et me oma väärtusi kaitseme siin ja mulle valmistas suurt muljet äh, see, kuidas graafiliselt on äh, meie tööd esindatud, aga kui me, äh, kui ma välismaal ringi liigun ja näen, kuidas on tippkohtumised ette valmistatud, siis ma arvan, me ei peaks võrdlema selliseid üksusi, mis tulevad kord aastas kokku Euroopa Parlamendiga või Euroopa Liiduga, sellepärast et see olukord on täiesti erinev, aitäh! Pierre Vimont. Uh, Mr Chairman, I, I'll try to pick lugupeetud esimees, uh, ma üritan võib-olla vastata mõningatele küsimustele ise ja siis ülejäänud jätta Davidile ja üritan siis lihtsamad endale saada. aga olulisus ja asjakohas ning ka see, mida komisjon ütles. siin miski pälvis mu tähelepanu, jah, ma nõustun, et on uusi tärkavaid riike, kes kerkivad esile ja mm, muidugi ma nõustun sellega, et rahvusvaheline üldsus muutub. ja erinevalt sellele, mis öeldi, ma arvan, et see on hea, et uued riigid kerkivad esile, on väga konkurentsivõimelised ja nii edasi ma ei usu, et asi oleks selles, kuivõrd äh, tähtis Euroopa Liit on, sellepärast et nagu öeldud, majandusnäitajad ikkagi tõestavad, et me oleme väga tähtsad ja kutsuksin üles ka kõnelejad tulema ja vaatama, kui palju meid iga päev inimesed külastavad. ja kes kahjuks küll tihti küsivad raha ja mitte midagi muud, aga jällegi ka see on teatud märguanne poliitilistest suundumustest. kui me vaatame, mis Araabia kevadega toimus, siis me näeme, millist rolli peaks Euroopa Liit mängima ning milline on meie lisaväärtus sellele, mida liikmesriigid üksinda saavad teha meil õnnestus jätta uks lahti Araabia liigaga, Aafrika liiduga, seda hoolimata Vahemere operatsioonidest ja muust ja hoolimata sellest, et selle piirkonna riigid on üles näidanud palju reservatsioone, meil on õnnestunud endiselt kontakti hoida selle, selle piirkonna riikidega ning sellest on olnud palju abi ma arvan, et asi ei ole niivõrd tähtsuses, vaid selles, et tuleb välja kujundada meie uus roll, meie uus missioon ja uus koht, äh, mille Euroopa Liit peab endale leidma muutuvas maailmas. see on suureks väljakutseks, aga minu jaoks äh, on see erinev sellest, äh, kas me nüüd oleme olulised või mitte. teine küsimus Anna Komesilt jagamise kohta ma nõustun täiesti, Anna, sinuga, et me peame olema opositsioonikud, aga usun, et tegelikuks probleemiks on hoopis keerulisem küsimus. asi ei ole mitte liikmesriikides, nemad mõistavad, et me peame juhtima ja jagama. finantskriis on nendega kaasa toonud väga palju piiranguid ja tõesti, kriis pidurdab meid. aga me peame mõistma, et me peame eh, eh, oma vahendeid koondama see tähendab ka seda, et me peame äh, koondama erinevad tööstusharud ja eraettevõtted, seda on keerukam teha, sellepärast et neil on vaja tagatisi ja nad peavad äh, usaldama programmides osalemist, mis me loome. praegu veel nii kaugele ei ole jõutud, aga me liigume õiges suunas Ameerika administratsioon liigub edasi oma aruka kaitsesüsteemiga ma arvan, et meil on ka päris äh, head kaardid käes ning me ei ole päris naeruväärsed oma programmidega. ma usun, et äh, see tuleb välja ka järgmisel äh, NATO Chicago tippkohtumisel. proua Linnatšek küsis kriisijuhtimise kohta ja selle kohta, kui kaugele laev on jõudnud, mina usun, et laev on endiselt vee peal ja arvan, et läks päris palju aega, et kõike pardale saada, aga nüüd on tõesti tegemist suure edulooga selle, sest me näeme, kuidas me kriisiplatvorm oleme korraldanud Süürias, Liibüas ja abi on saadud igalt poolt, mitte ainult äh, välisteenistuse erinevatelt üksustelt, vaid samuti EKO kolleegidelt, EFKO kolleegidelt ja teiste teenistuste kolleegidelt komisjonist samuti nõukogu kolleegid on meid abistanud, sellepärast et tegemist on kohaga, kus on võimalik infot jagada, koos töötada. ja ma arvan, et äh, üha rohkem positiivsust on sellest äh, välja kasvanud ning äh, see on meie kõigi huvides. see on aega nõudnud, sest et päris ausalt öeldes niimoodi asjad päris ei olnud, kui me alustasime ma arvan, et siin on tõesti väga palju edusamme saavutatud, jah, muidugi on vaja veel rohkem teha, selles osas nõustun täiesti teiega, me räägime sellest, et on vaja arvestada eh, tsiviilosalusega ühises julgeoleku- ja kaitsepoliitikas. kui me tegeme, oleme kavandamisega, siis me tihtilugu kasutame mm, eh, sõjaväeekspertiisi, sellepärast et eh, tihtilugu on, nemad teavad, kuidas taolisi operatsioone kavandada, aga ma arvan, et NATO probleemiks on äh, see, et me üritame äh, toime tulla ühest küljest äh, Kosovos ja Gruusias ja mujal Afganistanis äh, ühist julgeoleku kaitsepoliitika missioonidega, aga samas üritame ka uusi missioone ähm, käima lükata, aga me pole kindlad, et meil on selleks piisavalt vahendeid, nii et siin tuleb olla äärmiselt ettevaatlikud ja me peame usaldusväärsed olema, kui me oma kolleegina NATO-s kohtume ning räägime Kosovost, siis eh, tuleb tähelepanu pöörata sellele, et me suudaksime täita ka endale võetud kohustusi, näiteks politseiüksuste puhul. Eh, siin on näha, et eh, tuntakse muret olukorra üle isegi enam nii et kui me tahame, et meid tõsiselt võetakse, siis on meil endiselt väga palju tööd vaja teha. neljandaks, arenguküsimuste kohta ma tahaksin meelde tuletada seda, mida kõrge esindaja ise ütles. ta oli igati teadlik sellest, et kõike samal ajal teha ei ole kerge. see ongi tema probleemiks ta on samal ajal nii kõrge esindaja, asepresident, välisasjade äh, nõukogu mm, esimees ning reisib üle kogu maailma. roteeruv eesistumine, ministrid äh, ja muu, äh, see on miski, mida meil oleks võib-olla rohkem vaja. aga ärgem unustagem, et kahe tuhande üheteistkümnes kümnendal aastal kõrge esindaja külastas enamat kui kolmekümmet kuut riiki ning osales üle viiekümne kuuel missioonil. selline on praegune olukord. ja lõpetuseks härra Salafranco küsis samuti teatud puudujääkide kohta, mis on tekkinud välisasjade nõukogu aruandluses, jällegi siin me üritame endast parima anda. kõrge esindaja, nagu me teame, peab tihti viibima erinevates kohtades samal ajal, seega me üritame teha kõik, mis saame, et äh, poliitiliselt aru anda igas nõukogus. ja ma loodan, et me suudame oma teenistusi ka parandada edasi liikudes. Thank you very much uh aitäh. Äh, viis minutit, palun um,. Anna Gomes said she wasn't entirely aitäh, Anna Komes ütles, et äh, küsis mitmeid küsimusi ja enne ka öeldi, et äh, siin tuleb küsimused ära jagada ja vastused ka, nii et mina sain raskemad siis. aga tõepoolest, teenistusena äh, on meil Kontrollikoja ja teistes vastutus äh, omaenda juhtimise eest ning kui me nõukogu sekretäriaadi või komisjoni alla kuulusime, siis seda, sellega me ei pidanud tegelema, nii et äh, tõesti, me ei ole veel täiuslikkuseni jõudnud, kõrge esindaja külastas Kontrollikoda eelmisel aastal ning ma usun, et nende vestlus oli igati tulus ja väljend-, ja ta näitas ka, äh, kuivõrd palju me oleme pühendunud tõhusale läbipaistvale juhtimisele tahaksin äh, teie kõnet ka kirjalikult lugeda, sest ma olen veendunud, et eelmisel aastal oli päris palju segadust. seda ei saa eitada, ma arvan, et ei olnud puudu inimestest komisjonis ega välisteenistuses inimestest, kes ütlesid, et kõik ei ole selge, tõepoolest kõik ei olnud selge, ma usun, aga siiralt, et asjad on nüüd palju paremini me oleme komisjonis omavahel välja töötanud kõik asjad, selgitanud, kuidas delegatsioonid töötavad, viinud sisse juhtimisstruktuurid, aga tegemist on ikkagi jätkuva tööga ning me endiselt parandame olukorda. küll aga usun, et olukord on nüüd tunduvalt selgem kui siis, kui me oma tööga pihta hakkasime ning äh, muidugi mõista, me tahame finantsjuhtimise puhul äh, kohaldada võimalikult kõrgeid standardeid nii enda eelarve puhul, äh, seda komisjoni vahendite kasutamisel, nii et tõesti, me peaksime silmas kõige kõrgemaid standardeid. tööle värbamise kohta. ma arvan, et uue struktuuri üheks eeliseks on see, et me saame kasutada ka liikmesriikide diplomaate Eh, seega on meil juurdepääs eh, uutele talentidele, analüütilistele, poliitilistele oskustele ja kogemustele ning eh, aastate jooksul kindlasti me suudame seda kõike väga hästi ära kasutada. ma ei tahaks liigselt detailidesse laskuda, rääkisid sellest, kuidas Hiinas näiteks need, kes on töötanud Hiinas varem, nüüd abistavad meid. jah, see on väga hea Äh, aga lisaks keelelistele oskustele on ka muid äh, oskusi, mida läheb vaja. Äh, meie inimestel on vaja mitmeid erinevaid oskusi, muuhulgas ka lingvistilisi, aga ka muud ning ma arvan, et liikmesriikidest on alati võimalik leida selliseid oskusi, mida meil oma personalis ja ilmtingimata alati kohe võtta ei ole. nõustun ka proua Lunatšeki poolt öelduga võrdsete võimaluste kohta, ka naiste osaluse kohta, ka proua Ashton äh, tuletab seda pidevalt meelde, me anname endast parima. tõsi ta on, see ei ole küll vabandus, aga nii see on. Äh, see kust me inimesi värbame tihtilugu tegelikult liikmesriikidest äh, on piiratud äh, ressurss, aga me üritame anda endast parima. mis puudutab äh, koostööd delegatsioonide ja saatkondade vahel äh, ning akronüümi asset, mis põhimõtteliselt tähendab informaatilise süsteemi, mis aitab vahetada turvaliselt informatsiooni saatkondade ning meie teenistuste vahel. see on üks osa parema koostöö ning kommunikatsiooni väljatöötamisest äh, liikmesriikide saatkondade ning meie teenistuste vahel. meil on teatud tehnilisi raskusi tekkinud, nagu ikka äh, infotehnoloogia projektide puhul, aga ma olen veendunud, et me suudame siin äh, lahenduse leida ning parandada infovahetust liikmesriikidega. tehti ettepanek räägiti sellest, vabandust, et me ei pööra tähelepanu arengupoliitikale, ma arvan vastupidi, me seda teeme, meil on väga palju inimesi äh, meie teenistuses praegu, kes töötasid enne äh, arenguküsimustega ja me teeme ka härra Piibalksiga tihedat koostööd. ma näen juba, et olen üle aja läinud, nii et äh, praeguseks lõpetan. A short response on some of the questions. lühike vastus mõningates küsimustes, kas on asjasse puutub, jah, kindlasti Euroopa Liit äh, puutub väga asjasse, ka välispoliitikas, humanitaarabi ja ka arenguabis, seda järgmise kahekümne aasta jooksul ja ka tuginedes sellelt, mida ma olen kuulnud Aafrika ja Aasia kolleegidelt nüüd äh, tärkava majandusega riigid, Aasia kolleegidelt ma olen kuulnud seda, et ähm, kohtumised ei toimu mitte ainult kõige kõrgemal tasemel, mida ju tegelikult toimub vähe, vaid äh, pigem ministeeriumite vahel äh, erinevate sektorite esindajad või erinevate osakondade esindajad ministeeriumites selleks, et oma poliitikat siis ühtlustada ja võib-olla sellel, see ei vii selliste formaalsete kokkulepeteni, millega meie siin Euroopa Liidus harjunud oleme, aga ikkagi see viib konkreetsete poliitiliste tulemusteni. ja see kõik ei puuduta mitte ainult Euroopa Liitu, vaid Euroopa Liidu mudelit kui sellist ja ka Euroopa Liidu liikmesriike. pärast valimisi Põhja-Aafrika riikides ei hääletanud mitte inimesed niivõrd palju liberaalset Euroopat, toetavate eh, erakondade poolt, vaid pigem eh, islamistlike erakondade poolt, nii et tekib küsimus, et kas meie mudel ei ole see kõige atraktiivsem, nii et me peame ikkagi rõhuma sellele, et me ekspordiksime ka oma väärtusi. Eh, lõuna ja lõunapoolsetest riikidest alati ma kuulen seda, et tegelikult olukord on ju selline, et näiteks mõninga, mõningates kohtades Kongos on nüüd esimest korda elekter ja, ja puhas vesi. nii et äh, me peame rõhuma just sellistele põhimõttelistele muutustele. nii et need inimesed seal kohapeal peavad tundma seda, et meie suudame seal ka midagi muuta, et meil on selged prioriteedid, et me üritame nende poole ka püüelda tulevikus. suur tänu, härra esimees nagu härra Saliman ka juba ütles, on meil ka, leidis meil kohtumine Luksemburis aset koos proua Ashtoniga ja väga huvitav oli see ka, väga avameelne. annaksin komisjoni liikmetele ka teada, teada seda, et on vähetõenäoline, et me hakkame siin audit konsulteerima välisteenistust. kahe tuhande neljandal aastal oli see esimene, nüüd järgmine kord kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, nii et siin on väga peen tasakaalustamisülesanne. proua Ashton palus auditiga lõpule jõuda enne, kui tema oma ametikohalt lahkub, nii et hoiame seda siis peame seda siis meeles, aga igal juhul äh, auditi tulemused peaksid olema siis saadaval enne seda, kui proua Ashtoni mandaat lõpeb, aitäh. suur aitäh. sõnavõtjaid on veel üheksa. palun poolteist minutit maksimaalselt, sest et äh, muidu ei ole võimalik külalistel enam teile vastata. proua Kresle esimesena aga tema on ju meil arvuekspert, nii et küllap ta siis peab kõneajast väga täpselt kinni. mina ei tahaks siin eelarveeksperdina toppida oma nime, nina välisasjadesse. aga punktid kolmkümmend ja kolmkümmend kolm, personalipuudus kui vaadata olukorda võrreldes teiste riikidega. seal on inimestel puhkust kaheksa nädalat, meil aga kaksteist nädalat. tegemist on ju ametnikega ja neil on viiskümmend viis puhkusepäeva ja kes siin kohapeal ka on, siis äh, neilt peab põhimõtteliselt paluma seda, et nad üleüldse oma tööülesandeid täi-, täidaksid. nii et mina olen selle vastu, et siin lubatakse mingeid äh, väga lahtiseid reegleid ilma selle konkreetse probleemi lahendamisega. ei, ei, ega ma siis ei mõelnud seda tõsiselt sakslastel on vähem puhkust kui Ühendkuningriigis diplomaatilises teenistuses. proua Jaakonsaari. suur tänu, räägin soome keeles, sellepärast et esindan väikest riiki. esiteks, mul on põhjusi olla rahul, kõik see on olnud väga informatiivne aga võib-olla oleks paremgi, kui saaks anda hinnangu välisteenistuse tegevusele just väljaspoolt, nagu äh, professor seda ka tegi. selline kriitika on väga tähtis vaadakem näiteks äh, viimast Kimniši kohtumine siis äh, seal öeldi, et liikmesriigid on tegelikult veel rohkem killustunud välispoliitika osas kui enne Lissaboni poliitikat, Lissaboni lepingut, nii et tuleks äh, sellist asja ikkagi arvesse võtta, kui nüüd Pariis, Berliin ja London ei taha tugevat ühist välispoliitikat ja ei taha nõu pidada väikeste riikidega kes on ju tegelikult kõige loomulikumateks partneriteks neile, siis võib-olla peab veel mõtlema selle üle, et kui, et peaks võtma rohkem inimesi tööle väikestest liikmesriikidest, aga tuleb lihtsalt ka nemad ära kuulata, sest et äh, neil tegelikult on häid mõtteid. ja miks on siin tohutu lõhe äh, nende inimeste vahel, kes on äh, rahul ja nende inimeste vahel, kes siin kritiseerivad seda? suur aitäh! kümme aastat olin mina Saksa diplomaat ja tunnen seda hästi. nii, mis rolli peab välisteenistus mängima? me tahame siin kuulata just välisteenistuse arvamust ja mitte komisjoni arvamust, see on siin esimene punkt. teiseks, nüüd äh, struktuur välisteenistuse sees. me tahaksime sellist olukorda, kus ei oleks mitte üks peasekretär, vaid selline juhtnõukogu. Äh, lisaks tahaksin teada, et kuidas kõik need struktuurid kokku tuuakse siis, et välisteenistust äh, juhtida mismoodi see ikkagi siis kõik organiseeritud on, nüüd see tegevjuht, chief operating officer, tema on pidanud võtma endale ka nii-öelda geograafilise vastutuse nii keerulisel ajal, see inimene peaks tegelema vaid struktuuriliste küsimustega raportitest, aruannetest on näha, et tegelikult saadikuid täielikult töösse ei kaasata. proua Ashton ei saa ju igal pool korraga olla. tema oli tegelikult üldse sellise idee vastu, aga küllap ta siis nüüd on nõustunud selleks, et sellise struktuuriga asutus ka töötaks, siis tuleb ülesandeid jagada teistmoodi, muidu on see täiesti ületamatu ülesanne. suur aitäh! komisjoni soovisid siia kutsuda just nimelt erinevad poliitilised fraktsioonid, ka teie enda oma, et rääkida sellest, kuidas liigub info välisteenistuse ja komisjoni vahel ja minu arvates teie siia kutsumine oli väga hea idee proua Kroonberg äh, mul on väga rõ-, suur rõõm näha, et välispoliitika on nüüd tähtsamale kohale seotud, loomulikult on siin vaja ka äh, strateegilist äh, juhtimist parandada, aga seda siis tehakse ajaga. nüüd proua Jaakonsaari küsimus. nimelt, et liikmesriigid lõid justkui lahku pärast äh, Lissaboni lepingu heakskiitmist. milline on üldse väikeriikide mõju Euroopa Liidu välispoliitikale ja see ei puuduta mitte ainult välisteenistuse personali, vaid ka roteeruva eesistumise teemat, just nimelt see oli võimalus väikestel riikidel tõesti sõna sekka öelda ja just see, et nüüd see enam nii ei ole, siis võib-olla sellepärast väikeriikides inimesed muutuvadki järjest ükskõiksemaks ja tuleb mulje, et suurriigid on lihtsalt võtnud välispoliitika oma võimusesse. härra Dartmouth suur tänu. komisjoni esindaja ütles oma märkustes umbes üheksa sõnavõtjat tagasi, et me oleme, me on toimunud oluline edasiminek oluline edasiminek tähendab äh, siin kontekstis aga seda, et on oluliselt hakatud rohkem raha äh, kulutama. leheküljel kuusteist äh, raportis on see ka täiesti kirjas, kus räägitakse strukturaalsest defitsiidist, mis tähendab, et veelgi rohkem raha on sinna vaja sisse pumbata. siin mainiti ka Liibüat ja ma tahaks sellele viidata, kakskümmend seitse liikmesriiki on siin Euroopa Liidus. kuus liikmesriiki osalesid koalitsioonis, mis äh, astus siis Gaddafi diktatuuri vastu, vaid neli neist olid Euroopa Liidu liikmesriigid, ülejäänud siis lihtsalt Euroopa riigid, nii et ei ole mingisugust ühtset Euroopa välispoliitilist seisukohta peamistes küsimustes ja seega ei ole ka ühtset Euroopa Liidu välispoliitikat. välisteenistus lihtsalt äh, tugineb ühel tohutul müüdil ei ole üleüldse mingisugust ühtset Euroopa Liidu poliitikat, aga see on ilmselt mingi teine teema. mainiti ka seda, et välis öö, e, teenistus on esindatud väga tugevalt näiteks Barbadose saarel. et on tehtud siis sellekohane ettepanek et kas luuakse ka Euroopa Liidu kultuuriatašeed ja palun kinnitage või siis lükake ümber see väide. küllap oli Briti diplomaatidel vaja kriketimängu kaaslasi sisse Barbadosel, nüüd on sõna härra Saarjus-Volskil uh,. General remark, remark.. suur aitäh, üldised märkused kõigepealt. välisteenistus peaks olema instrument ja mitte eesmärk iseenesest. esimene küsimus, siin on suured erinevused väga positiivse enesehinnangu ning väga kriitilise välise hinnangu vahel välisteenistusele. Euroopa Parlamendi ootused olid kõrged ja geograafiline ja sooline tasakaalustatus. punkt kakskümmend kuus siin kõrge esindaja raportis räägib sellest, et toimus tubli edasiminek, see, mis siin raportis kirjas on ei ole sugugi tõene, mingisugust edasiminekut ei toimunud, tasakaalustamatus on endine ja kui see järgmistel aastatel nii jätkub, siis korrektiivsed meetmed, mida Euroopa Parlament kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ette näeb, tuleb ka tegelikult ellu rakendada. nüüd, kas teil on tunne, et välisteenistus kannatab ka majanduskriisi all, nimelt et äh, tähelepanu on nihkunud mujale? ja lisaks kui, kas teile piisab rahastamisvahenditest mitmeaastase finantsraamistiku all, kas teile sellest, nendest sätetest piisab või kas ka teie näete seda, mida meie alati oleme öelnud, et Euroopa Liidu välispoliitikat eh, pidevalt alarahastatakse? ja mida arvate te meie idapartnerlusest, kus me oleme jäänud justkui kaotajaks? härra Howitt, äh, võib-olla nüüd äh, härra Tännok süüdistab mind jälle selles, et ma ei ole piisavalt äh, britt, aga esialgu tahaksin öelda, et ALDE, sotsid ning ka teised on alati öelnud, et nad on andnud positiivse hinnangu välisteenistusele. Need riiklikud ametnikud, kes on siia toodud, on ka hästi integreerunud ja te ju ka ütlesite, et kõik on väga hästi läinud ka delegatsioonidega, nüüd puudujääkidest. mandaat mitte riski, mitte riski, riskeerida, see on nõukogupoolne mandaat ja kui nõukogu tahab, äh, et välisteenistus võtaks rohkem riske, siis peavad nad vastavalt ka otsustama. võib-olla siis välisteenistus ka kommenteeriks härra Vimon ja härra Sullivan kas on ka spetsiifilisi riigipõhiseid näiteid selle kohta, mida te saavutanud olete? Äh, härra Šefčovitš, miks on äh, välisteenistuse delegatsioonides rohkem komisjoni ametnikke kui välisteenistuse ametnikke aasta pärast välisteenistuse loomist, et miks see siis nii ikkagi on. nüüd Kontrollikoda, kui te vaatate välisteenistuse rahastamist, siis te, kas te arvestate ka äh, eelnevate eesistujariikide tööd. kas teil on seda plaanis teha tulevikus? mina olen näiteks Pekingi delegatsioonis osalenud, öeldes, et see, et seal ei ole üldse hiina keele oskajaid, siis see on täiesti vale. kui te soovite paremaid eksperte, siis kus nad teie arvates tulema peaksid? Um, uh, chairman, uh... Andrew Duff. härra Vimon. ütles uh, üsna tagasihoidlikuks jäädes, et liikmesriikidel ei ole Äh, selle poolt, et oleks ühtne Euroopa Liidu julgeolekustrateegia. me teame nüüd, mida need välisteenistused ei taha. äkki siis äh, oleks võimalik rohkem kuulda härra Vimonilt ja kolleegidelt seda, mida liikmesriigid tahavad välisteenistuselt eriti Berliin, Pariis ja London. enne kui me aga saame selle välja selgitada, on üsna problemaatiline siin hakata midagi tõsiselt läbi vaatama. see töö on ju planeeritud kahe tuhande kolmeteistkümnendasse aastasse minu teine küsimus oleks järgmine, et nimelt kui la-, kaugele ulatuv selline läbivaatamine üldse olla saab, kas on võimalik täiesti tühjalt lähelt näiteks arutada siin äh, ametnike küsimust ja strateegilist planeerimisvõimet. meie fraktsioon ja ilmselt ka terve Euroopa Parlament sooviks et välisteenistusele antakse niivõrd palju ülesandeid kui võimalik tingimusel, et me äh, jääme tuginedes siis sellele, et meie oleme põhimõtteliselt sellega rahul vastavalt või vastupidiselt siis teistele kõnelejatele, kes väidavad, et siin arut-, siin siiamaani ei ole edasiminek olnud piisav. proua Lokpiller, mina tahaksin viidata küsimusele, mille esitas äh, professor äh, Koikeleer, et äh, kas üldse Euroopa Liidu välispoliitika on kuidagi ajakohane, mis saab näiteks inimõiguste edendamisest Euroopa Liidus, Euroopa Liit on ju ainuke piirkondlik organisatsioon, mis üleüldse rõhub seda tüüpi poliitikale. Te olete ka näinud, et on saavutatud tulemusi näiteks BRICS-i riikides, aga ka läbi mitmepoolsete äh, läbirääkimiste ja nii edasi. ja nüüd küsimus härra Vimonile. kuidas teie seda asja näete? härra Šefčovitš. härra esimees, mulle jäi mulje, et teises sõnavõtuvoorus tõstatus just üks teema, nimelt Euroopa välisteenistuse välisteenistuse suunaline suhtumine liikmesriikides. kindlasti nõuab see mõningates liikmesriikides ja mõningate välisministrite puhul äh, harjumuste muutmist, aga see olukord ei ole sama kõikides liikmesriikides, siis kui me äh, oleme suutnud näidata seda, kui äh, paremal positsioonil on Euroopa Liit siis, kui me suudame rääkida ühehäälselt, siis äh, nähakse ka selle kasu näiteks äh, G kaks, G kahekümnes või G kaheksa raames või teistes rahvusvahelistes tippkohtumistel on oluline näidata, et milline Euroopa Liidu väärtus tegelikult on ja see on tähtis just nendele pealinnadele, kus esialgselt võib-olla suhtutakse pigem skeptiliselt sellesse, kuidas välisteenistus peaks edasi arenema. nüüd aruandlus ja seotud küsimused personali osas, nagu David O'Sullivan väga õigesti ka ütles, siis see oli just arutatud, seda juba arutasime, aga see põhimõtteliselt ka lahendati näiteks äh, sektoripõhisest peadirektoraatidest tulevad juhised delegatsioonidele, siis antakse nendest teada loomulikult delegatsioonide juhile, välisteenistusele, see käib ka samamoodi siis, kui aruanded jõuavad uuesti äh, tagasi, need lähevad ka saadikutele, komisjonile, aga samas koopia saadetakse ka välisteenistusele, nii et ma ei usu, et sellega siin enam mingeid probleeme on. nüüd eelarvest. välisteenistuse kolleegid kindlasti räägivad sellest pikemalt. meie öö, äh, eelarves kindlasti me tuleme välja omapoolsete ettepanekutega, aga põhimõtteliselt me üritame näidata seda, et üsna palju kärpeid tegelikult on võimalikud, loomulikult me loodame ka tõhusad olla, aga meil on ikkagi vaja vähemasti miinimumi selleks, et me saaksime pakkuda ähm, häid teenuseid Euroopa Liidu kodanikele hiljem, nii ehk nõuab selle heaks kiitma ju parlament ja siis ka nõukogu. miks on delegatsioonides rohkem inimesi komisjonist kui välisteenistuse eksperte? komisjoni ametnikud vastutavad Euroopa äh, arengufondi ellurakendamisega, kus on ju nüüd kakskümmend kaks miljardit eurot ja komisjoni ametnikel on ka pädevus just nimelt selle raha kulutamise üle kvaliteetselt. on ka teatud äh, hulk komisjoni töötajaid, kes ei saa üle minna välisteenistusse, sest nad töötavad seal kohapeal nii et sellepärast ongi delegatsioonide numbrilised näitajad praegu sellised, nagu nad on, aitäh. Very, very briefly, Mr Chairman um.... härra Vimon, teen väga lühidalt, esitati küsimus äh, Gimniši kohta. meie, meid kritiseeriti seal väga tugevalt, seda väideti, ma peaks ütlema, et mina üleüldse äh, ei jaga sellist hinnangut. mina olin seal ka kohapeal, meid ei kritiseeritud sugugi. ja kõikidele tegelikult jäi mulje, et äh, neil oli rohkem ühist kui varem, nii et nii et ma saan öelda vaid seda, et võib-olla me peaksime lihtsalt paremini hindama seda, mis seal kinnises tegelikult toimus või mitte. nüüd äh, eesistujariikide roteerumine, jah, see on paljudele liikmesriikidele probleemiks, neil on tunne, et nad on justkui millestki ilmaks jäänud ja, ilma jäänud ja äh, välisteenistusel on nüüd äh, raskusi äh, ÜVJP osas säilitada just seda hoogu, mis on nendel roteeruvatel eesistujatel, kes kuue kuu jooksul midagi teevad, nii et seda nüüd peab tegema püsivalt eesistuja riikide tarvis on loomulikult nüüd muutnud välisteenistuse olukorda oluliselt, aga äh, vaadakem, mis toimub näiteks ülemkogus. ülemkogu oli ju eesistumise lipulaevaks, aga nüüd on ka nemad sellest rollist ilma jäänud. küsimus esitati Liibüa kohta ja selle kohta, et vaid kuus Euroopa riiki ja ainult neli liikmesriiki osalesid sealsetes operatsioonides. kui vaadata Liibüa kriisi poliitilist mõõdet ja Euroopa Liidu poliitilisi seisukohti, siis selles osas olime me üllatuslikult ühtsed. arvestades just lõhet, mis oli meie vahele tekkinud sõjaliste operatsioonide osas, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki üsna kiiresti suutsid kiiresti kokku leppida äh, selles osas, kuidas, mida hakata peale Benghazi äh, riiginõukoguga äh, või üleminekunõukoguga, mida teha nende võimuorganitega, mis esile hakkasid kerkima ja üsna kärmelt äh, suutsime tegutseda üheskoos Liibüas, nii et seda tuleks ikkagi silmas pidada esitati küsimus, mis on kindlasti väga hea, aga ma vastata võib-olla ei oska, nimelt et äh, väga, või et siin oli tõesti arvamusi seinast seina, ühelt poolt välispoolt saadud väga suur kriitika, aga meie, meie endale antud hinnang oli liiga positiivne, tegelikult oleme me ma arvan, et hoopis tagasihoidlikumad hoolimata sellest, mida mina ja David oleme siin algusest peale öelnud, siis me teame, et tegelikult meil on veel palju puudujääke ja tööd teha on veel palju. aga kui lubate veel midagi lisada, siis tegelikult avaldas mulle suurt muljet see, et Brüsselis asuvad mõttekojad on meid üsna palju kritiseerinud. aga vaatlejad, kes ei ole Brüsselis, on meid hoopis rohkem toetanud kolmandad riigid, kes käivad Brüsselis meil külas, samuti rõõmustavad selle töömeetodi üle. ja räägivad hoopis teist juttu kui see, mida on näha mõttekodade raportitest. meil esitati ka küsimus, kas meil on olnud mingeid teisi edukaid samme peale siin Araabia kevade ma ei tahaks siin küll iseennast liiga palju kiita, aga siiski näiteks Sahel, Somaalia, Aafrika sarv, isegi Brasiilia, nendega on koostöö väga hea. ja lõpetuseks ma vabandan küll, et ma liiga pikalt räägin, läheb veel vaid paar sekundit. inimõiguste küsimus välisteenistuse silmis Aafrikas siin räägiksin valimisvaatlusmissioonidest. Tuneesia soovis neid samuti, Alžeeria, Liibüa. Nad soovivad ka tehnilist laadi abi Euroopa Liidult. ja minu arvates on see heaks eh, märgiks ka sellest, mida meil on võimalik ära teha. suur aitäh, nüüd on sõna härra Osallivanil. ma räägin väga lühidalt ma tean, et aega on meil väga vähe. ma tõesti loodan, et, et me ei paista liiga enesega rahul olevat. me, meist kahekesi teame maailmas kõige paremini, kui palju vaja tööd on vaja teha, et see organisatsioon hakkaks hästi toimima. me oleme siiski teinud äh, teatud edusamme pärast meie rasket algust. ma tahaksin ühtlasi meenutada äh, et välisteenistuse eesmärk on olemasolevad vahendid kokku tuua. ehk siis ähm, delegatsioonid, komisjoni töötajad, nõukogu töötajad, nad kõik olid olemas äh, äh ja äh, ja nad toimisid ja ma tean, et see kõik maksab raha, kuid me suudame tekitada niimoodi paremini sünergia ja paremad tulemused saavutada mõne, vahel arvatakse, et me tegeleme midagi täiesti uuega, kuid ma arvan, et me lihtsalt äh, muudame efektiivsemad senised teenistused. nüüd, mis puudutab puhkust, siis see ei ole vähetähtis. me oleme nõus sellega, et ähm, me äh, suudame tõesti äh, vähendada delegatsiooni liikmete ja töötajate õigusi puhkusepäevadele nüüd, mis puudutab delegatsioonide instrueerimisest, millest rääkis härra Lansdorf, eh, siis eh, üks eelkõnelejatest juba vastas sellele, ma olen sellega nõus, ma olen olnud eh, kaubanduspeadirektoraadis komisjonis ning ma arvan, et delegatsioonid on üldiselt täiel määral informeeritud, mis puudutab geograafilisest tasakaalust, siis ma olen täiesti nõus sellega, et me ei ole nõus olnud, me ei ole võimelised olnud parandama olukorda nii palju, kui me tahame. meile on, ütleme niimoodi, et meie algkoosseis ei sisaldanud piisavalt palju eh, erinevaid töötajaid erinevatest riikmest riikidest, vaid me lihtsalt saame tea-, töökohti juurde tuua paar tükki aastas ja me saame seda probleemi niimoodi lahendada. ma arvan, et me teeme tasapisi edusamme, kuid samas, kui me vaatame tasakaalutust algtööjõus, siis ähm, praegune olukord veel mitte äh, rahuldav. nüüd, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis me oleme väga rahul komisjoni ähm, ettepanekuga uue, äh, uute välistegevusvahendite kohta. me leiame, et välisfinantseerimisvõimalus on samuti täiesti õigustatud. me toetame, et Euroopa Parlament aitab meid rasketest läbirääkimistest, mis meid ees ootavad ning ma loodan, et liikmesriigid äh, on, saavad sellest samuti aru. aitäh, härra esimees ma küsisin eh, seda, kui laiaulatuslikuks eh, eh, kahe, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta ülevaade, kui laiapõhjaliseks see ülevaade osal, osutub. kas võib-olla härra Salimäe vastaks ka sellele küsimusele? härra Tahv, ma arvan, et see on avatud küsimus. ning äh, kõrge esindaja ei äh, ole otsustanud selles osas, küsimust alles arutatakse. ma arvan, et väga paljud olete tunnistajad sellele, kui raske oli seda teenistust äh, paika panna. poliitiline otsus on, kui väga soovite keerulisemaid küsimusi taas avada, isegi kui on arvamus, et, et on asju, mida võiks teistmoodi teha praegu on küsimus ähm, selles, äh, kui palju energiat kulutada, poliitilist kapitali ja võib-olla sellel ei ole piisavalt suuri tagajärgi. aga ma ütlen ausalt, et see on avatud äh, küsimus ning äh, nõukogu ja parlament on need, kes otsustavad, kui kaugele nad tahavad selle ülevaatuse viivad. meie oleme alles hakanud mõtlema selle peale, kui palju me fakte saame esitada kõrgele esindajale tema koostatava raporti jaoks ning ma leian, et siin on väga olulisi poliitika, poliitikalisi valikuid mängus. ning me eh, vaatame ise, milliseid määrusi me oma tegevuse aluseks võtame. aga ma kinnitan veel kord, et tegu on väga eh, keerulise küsimusega. Need küsimused olid rasked poolteist aastat tagasi ja ma arvan, et nad ei muutu kergemaks ka tulevikus. ma tean, et see pole eriti rahuldav eh, vastus, kuid paremat ma praegusel hetkel anda ei saa suur tänu, mis äh, puudutab härra Havitsi küsimust, siis äh, lubage mul öelda niimoodi, et on väga võimalik, et, et äh, me ei ole veel auditeerinud välisteenistust, selles osas pole veel otsust langetatud ning me vaatame auditi käit-, efektiivsust, kokkuhoidu ja nii edasi teisest küljest me ei saa kõike üheaegselt teha, me ei saa väga lühikese vältel kõike ära teha, nii et nii et ma arvan, et me saame eh, keskenduda kunagi fokusseeritud auditile. Eh, ma saame eh, praegu, kunagi tegeleda sellega, kui palju raha on kulutatud enne, praegu ja tulevikus. praegu on liiga vara veel sellest rääkida, aitäh Eh, lühike vastus eh, proua Lochwilderi ja härra Howati küsimustele inimõiguste kohta. minu Briti kolleegid eh, ja nõukogu välisteenistusest on öelnud, et Euroopa Liit muutub aina ühtsemaks oma inimõiguste poliitikas, see tähendab seda, et positiivsed sammud edasi on tehtud. eksperdid näevad ka Euroopa Liitu jälgitakse inimõiguste küsimuses äh, vähem kui minevikus, see on paradoksaalne, ühest küljest me oleme ühtsemad ja äh, kompaktsemad ja samas näiteks äh, ÜRO ja, ja, ja näiteks Lõuna-Aafrika ja Brasiilia järgivad Euroopa Liidu palju vähem kui varem ning teine punkt on seotud sellega, et mida, mida tähendavad inimõigused, ma arvan, et me peame äh, selle peale mõtlema, kui ma räägin oma Aafrika kolleegidega, siis nende lähenemine on selline, et eh, nende jaoks on palju olulisem, et nende linnades oleks puhast joogivett, sest see suurendab, eh, annab nende lastele lootuse elada mitte nelikümmend üheksa, vaid viiskümmend seitse aastat. ning eh, see on selgelt seotud arenguküsimustega ning mis puudutab Hiinat ja hiina keele oskamist, siis loomulikult on selge, et Pekingis räägivad üsna no, mitmed inimesed hiina keelt ning eh, võttes arvesse Hiina eh, suurt tähtsust, kas meil on piisavalt palju inimesi, kes tõesti vabalt räägivad hiina keelt, kas me suudame jälgida arenguid koha peal, mulle tundub, et ei suuda. kust ma saaks eksperte, väga hea küsimus ja see on tõeline probleem. meil ei öö, eh, ole, nii palju näiteks Aasia õpikuid nii palju kui Ameerika Ühendriikides. üliõpilased peaks õppima vene keelt, hiina keelt või araabia keelt. see peaks olema kohustuslik. ning äh, sellepärast äh, näiteks Lööveni ülikoolis Euroopa äh, Euroopa aineid õppivad üliõpilased peavad üha rohkem tegema koostööd Aasia osakondadega. ning meil on siin Hiina Hiina, aina rohkem Hiina, Aafrika eh, päritolu, Aasia päritolu eh, üliõpilasi töötab meie Euroopa saadikute jaoks. me peaks, eh, me peaksime tõesti toetama Aasia õpinguid ja võib-olla peaksime paluma, et sealsed üliõpilased tuleks siia, et nad töötaks Euroopa institutsioonides, aitäh! suur tänu! suur tänu kõigile neile, kes sõna võtsid, kes vastasid eelnevatele küsimustele. me näeme, me ei ole rääkinud äh, poliitika alustest, me oleme rääkinud sellest, kuidas teenistus tegelikult toimib. mõelgem selle peale et see teenistus loodi kõigest poolteist aastat tagasi, kahe tuhande kümnenda aasta septembris, ta on tõesti alles põlv pükstes. kuigi on võimalik juba eh, selgelt näha, kas on mingisuguseid vajakajäämisi, mida tuleks parandada, kus oleks rohkem abi vaja. Eh, meid eh, huvitab see, et teenistus toimiks hästi ja et oleks hea koostöö teiste Euroopa Liidu teenistustega loodetavasti meie eh, koostöö eh, välisasjades oleks hea ja et Hiina, et see toimuks kõik liiga kalli raha eest. ma arvan, et tänane kuulamine oli eh, väga kasulik, me paneme kirja kõik selle, mis me siin kuulnud oleme, nii et teil on mustvalgel kirjas see, kus on üks võimalik parandusi teha, mida on võimalik reformida ning millal asjast huvitatud osapooltega me sa-, jällegi kokku võime saama, kes, need, kes, nendega, kes on selle masinavärgiga otse seotud ning kes kahe tuhande äh,, jääksime mõtlema ka selle peale, et kuidas kahe tuhande kolmeteistkümnendaks aastaks ette valmistada. võib-olla äh, äh, kontrollikoda kuigi täisauditit veel ei tehta, võib esmasest eh, suunad juba välja pakkuda ja võib meile häid mõtteid ja meiega häid mõtteid jagada. et me võiks kindlad olla, et me liigume ikka õiges suunas. ma arvan, et äh, on väga hea, et äh, me rääkisime ka koostööst Euroopa Komisjoniga, nõukogu on minevikus üsnagi tõrksalt käitunud ja me kindlasti teeme külaskäike koha peale, et näha, Äh, mis koha peal toimub, et näha, kui suured erinevused on. sest alati igasugune teenistus sõltub inimestest, kes äh, teenistuse jaoks töötavad. me näeme, et on raskusi, sest selle äh, teenistuse poliitiline tiib delegatsioonides ei ole piisavalt hästi välja töötatud, varem teeniti, tegeleti ainult tegeleti ainult arengukoostöö ja abiga Eh, nüüd aga peab ka poliitiline külg, eh, peab ka poliitiline külg libedamalt eh, toimima hakkama. meid huvitab see, et meil oleks tegelikult tõeline toimiv ühtne välispoliitika ning see tähendab seda, et me ei te, peaks teistest nii palju sõltuma. me peame äh, mõtlema ka millegi peale, milles on meie jaoks olnud üsnagi pinnapealse tähtsusega, me peame mõtlema Madriidi lepingule. see eh, puudutab näiteks eh, aruande esitamist ja nii edasi, mulle tundub, et ka seda poolt võiks eh, parandada. kui ma nüüd kuidagi mäletan, siis see lepingut ei ole endiselt jõustatud, me peame selle, peaksime sellest konkreetsemalt rääkima et äh, see äh, äh, käiks kogu aruandluskohustusega, see kohustus ei peaks olema tegelikult pigem mitte kohustus, vaid abi, see peaks olema tegelikult toetuseks välisteenistusele. loomulikult on vaja teha jõupingatusi koordineerimise ja juhtimise koha pealt. ma loodan, et see arutelu jätkub ka tulevikus, igatahes te kõik saate äh, praeguse kuulamise protokolli ning eh, saa-, loodame neid selle kõigile teile edasi saata. siis näeme ka seda, eh, et me võime kindlad olla ka selles, et me teineteist valesti ei mõistnud ja, ja suudame teha midagi oma ühtse mõistmise, vastastikuse mõistmise kultuuri osas. suur tänu, suur tänu, et te siia tulite ning kõike põhjad teile!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 Kolleginnen und Kollegen. Herr kolleegid. meil on siin suur rõõm, rõõmusõnum teile edasi öelda. nimelt ÜRO Iraagi eriesindaja ja ÜRO Iraagi abistamise missiooni juht Martin Koblar on täna õhtul siin meiega ma tahaksin tänada teda selle eest, et, et ta hoolimata oma tihedast äh, töögraafikust jõudis, leidis aega, et meie juurde tulla. ning ma tahaksin midagi öelda, mis puudutab, äh, mis on selle Armin Karali ja Ellen Efridiga, kes on meie esindajad Iraagi poliitika ja, ja, ja Araabia äh, lahe piirkonna riikide kohta, nimelt see puudutab olukorda Iraagis. eriti just äh, Araabia riikide kohta on minu sellele väga palju kirjutatud. tahaksin tervitada seega härra Stevensoni ja härra Mario Mauro see on meie mm, raportööri Raagi osas. ma teen ettepaneku, et annaksime sõna kõigepealt härra Koblerile ja et räägiks meile olukorrast ja siis alustame arutelu. Teil on sõna. suur tänu teile, härra Brock. minu jaoks on suur au ja suur rõõm äh, siin sõna võtta. suur tänu kutse eest teie äh, väga väärt kohtumisele. ma arvan, et äh, ma tahaksin teha üldisema iseloomuga märkuseid äh, Iraagi kohta, äh, mitte rääkida ainult Ashrafist. ma tulin Bagdadist täna hommikul. eile <clears throat> oli meil väga raske päev. väga palju oli vägivalda, mis äh, tõi kaasa viiekümne inimese hukkumise ja ka sadade ja sadade inimeste vigastused muidugi olukord on palju parem kui kahe tuhande kuuendal ja kahe tuhande seitsmendal aastal. samas iga mees, naine, laps, kes äh, Iraagi tänavatel hukkub, on liig. siin ei ole küsimus statistikas, see näitab siiski, et äh, olukord on parem kui paar aastat tagasi. samas äh, terrori tegevuse võimalused on endiselt võimalus on endiselt väga suur, rühmitused kasutavad terrorite eesmärkide saavutamiseks, mis põhjustel, põhjuseid on väga palju. näiteks poliitilise protsessi, kaasatuse protsessi vähesus, eh, kurdide, sunnide ja šiiade, šiitide vahel, poliitiline patiseis on, ootame, et riiklik eh, konverents toob äh, Eh, erinevad poliitilised jõud kokku, samas on küsimuse all ka eh, regionaalne dünaamika. Iraak eh, on, on strateegiliselt olulises kohas problemaatilise Süüria, Süüria ja Iraani vahel ning Kuveit asub neist lõunas, seal on samuti veel probleeme. ning meie ÜRO esindusest ei ürita, üritame mitte sekkuda vaid eh, toetada oma pädevuse ulatuses, see on peatüki kuus eh, mandaati alusel valitsuse palvel. meie eesmärgiks eh, on toetada rahvuslikku lepitusprotsessi, erinevad poliitilised jõud kokku tuua ning praegusel hetkel on meil sellega seoses probleeme. positiivse poole pealt aga toimub Araabia liiga kohtumine ja seda juba nädala pärast. see on suur samm edasi Bagdadis, eh, Bagdad saab aastaks Araabia liiga eesistujaks ning eh, see eh, toob loomulikult kaasa poliitilise dünaamika, mis annab lootust. probleeme on lõunas endiselt olemas, Kuveidiga olemas, peaminister Maliki käis Kuveidis, edusamme tehti, kuid peatükis seitsme resolutsioonid äh, endiselt on täitmata, eriti puudutab äh, see kompensatsiooni, mis äh, oli siin, mille koha pealt on räägitud seitsmeteist miljardist dollarist. samas tundub siiski, et üritatakse peatükk seitse kiiresti sulgeda, tegu on psühholoogiliselt väga raske Iraan, iraaklaste jaoks nemad ütlevad, et meie ei taha oma esivanemate patude eest maksta Eh, me soovime, et peatükk seitse kõrvale pandakse eh, ja see on siis probleem, põhiline probleem kuveitlastega, mis puudutab Türgit põhjas, Kuveit lõunas, Iraan idas ja Süüria läänes. Eh, see on siis see, mis iseloomustab praegust olukorda Iraagis ja kogu regionaalset dünaamikat. hoolimata sellest, et sõja algusest on kaheksa 8 Äh, aastat äh, on poliitilises valdkonnas väga palju tegemata jäänud. väga paljud äh, konstitutsioonilised lubadused on täitmata jätnud, see puudutab Föderatsiooni Nõukogu vähemuste kaitsest, see puudutab inimõiguste küsimusi ja muud sellist, mida ootavad Iraagi elanikud mida iraaklased ise tahavad, nemad soovivad töökohti, korruptsioonivastast võitlust, õigusriiki, inimõigustest kinnipidamist ning äh, avalikku teenust. E, ja poliitilised äh, huvigrupid Iraagis tegelevad poliitiliste protsessidega, e, samas äh, e, tuleb toetada ka Äh, äh, näiteks teenuste osutamist äh, elanikkonnale, see puudutab näiteks elektrisüsteemi laienemist ja haridussüsteemi ning lubage rääkida Euroopa Liidu rollist ning samuti ka rahvusvahelise üldsuse rollist. ma kasutan kurjasti ära võimalust sõna võtta. mina arvan, et Euroopa Liidu roll on väga oluline. Euroopa Liidul on tugev poliitiline esindus Iraagis nagu ma ütlesin, Iraaki ei tohiks unustada, ta on geostrateegiliselt väga oluline riik Türgi, Kuveidi, Iraani ja Süüria vahel. ning väga eh, palju asjast huvitatud osapooli eh, huvigruppe tegutsevad selles riigis ning ÜRO oma mandaadiga on ainus rahvusvaheline organisatsioon, mis on äh, sinna jäänud pärast seda, kui ameeriklased välja tõmbusid äh, välja viisid oma vead, väed äh, ja äh, see on suveräänne riik, millel on oma äh, võimupädevus, oma tegevus ja Euroopa Liit on seal esindatud. Euroopa Liidu esindaja on väga aktiivne ja väga ambitsioonikas. meil on temaga väga tihedad suhted, kuid samas tema elukoht ei ole sugugi mitte ideaalne ja see takistab Euroopa Liidu esindusel välja töötada äh, äh, oma kuvand iraaklaste seas ning äh, üritatakse teatud osapoolte poolt ka piirata liikmesriikide Ehm, saatkondade rolli ainult mm, majandus, ehm, majanduslikele küsimustele keskendumiseks. meie aga ei taha ÜRO-s äh, ainult üksi tegutseda, meil on vaja midagi muud, meil on vaja mitte ainult rahvusriikide saatkondadelt, vaid ehm, toetust, meil on vaja ka Euroopa Liidu esinduse toetust, meil on vaja tugevat poliitilist rolli, finantsprobleeme loomulikult. Need on kõigil, mitte ainult rahvusriikidel, vaid ka Euroopa Liidul me eh, eh, peaksime tegema kõik selleks, et Euroopa Liit oleks poliitiliselt paremini esindatud. ühest küljest, küljest eh, kohapealsed probleemid, samuti lõpetamata, täitmata programm, samuti on samus näiteks naftas ja gaasiseadus, see vastuvõtmine on ju veninud juba neli aastat, Iraak on rikas riik, riik Eh, see tuleb läbi suruda, see annab investeerimiskindlusi, see annab töökoht, eh, ametitöökohtade kindluse ning eh, kõike seda teadakse ning äh, need poliitilised arengud on väga olulised, samas ka äh, majanduslikud äh, eesmärgid tuleb täita iraaklaste kasuks. ÜRO ei ole seal selleks ainult tolle valitsuse teenistustes, vaid me oleme ka iraaklaste teenistuses äh, nii et väga suur osa meie tegevusest on seotud näiteks institutsioonide ülesehitusega, valimissüsteemi ülesehitusega, vähemuste kaitsega, eriti puudutab see inimõiguste kaitset, samuti iseseisva inimõiguste komisjoni kokkupanekuga, see ei ole eriti, see ei ole kõik eriti hiilgav. tihtipeale oma aruteludes keskendume Varssavile ja muu sellisele, kuid tegelikult enam osas ena-, enamasti oleme me igasuguse toetuse eest väga tänulik, näiteks institutsioonide ülesehitamise raames või näiteks eh, või näiteks seaduse eh, lõpetamise eh, osas, inimõiguste osas, valimiskogude osas ja nii edasi. Need on kõik väga keerulised küsimused ja need ei ole eriti, need ei ole eriti, eriti spektakulaarse iseloomuga kuid äh, samas äh, me osaleme iseseisva valimiskomisjoni töös, me üritame nõustada uute komisjoni liikmete ametisse panekut, need on kõik väga olulised teemad. meil äh, on vaja vähemusi, selles riigi, sellel riigil on vaja väsinusi, vähemusi, kristlasi, teisi vähemusi, keda, keda kiirat-, kiusatakse taga. me üritame tuua toetada rohkem eh, vähemusi, seda peab põhiseadus tegema. see on meie põhiline tegevus ning eh, humanitaaraspekti koha pealt eh, siis me räägime sellest Euroopa Parlamendiga. see on samuti oluline. me tegeleme sellega, kuid see pole meie põhitegevusega, mis puudutab nüüd Camp Ashrafi, siis üle eile toimus äh, äh, äh, Ashrafi elanike kogunemine Camp Liberties. alustaksin aprilliga kaks tuhat üksteist, kus Iraagi valitsus ründas Camp Ashrafit, nelikümmend hukku, inimest hukkus, mitmekümned sai haavata valitsus otsustas evakueerida äh, selle laagri detsembri lõpus, sellega seoses meie tegutsesime aktiivselt, meid paluti, et me tegutsesime, tegutseksime, et ära hoida teine selline tragöödia nagu aasta tagasi äh, aprillis. Iraak, Iraagi huvid on järgmised. kõigepealt soovitakse, et äh, MKA tegutseks väljaspool Iraagi, et ka Bashrafi laager kinni pandaks, sellest, seda öeldi väga selgelt ning öeldi, et selline ekstraterritoriaalsus MK, MK osas Iraagis peaks lõppema. et äh, ära, et, et garanteerida mittevägivaldne lahendus, kirjutasime me alla äh, kokkuleppe memorandumile kahekümne viiendal detsembril möödunud aastal. Eh, valitsuse eesmärk on, et eh, eh, Ashrafi laagrist peaks, peaks toimuma ümberliikumine Camp Libertysse ja kahte laagrit ei aktsepteerida ja sellega seoses kõik see, mis oli ette nähtud äh, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembriks lükati edasi aprillis, aprilli kaks tuhat kaksteist ning eesmärgi, eesmärki ja eesmärkide täitmine on kolmes astmes kõigepealt Camp Ashrafi sulgemine aprilli lõpuks on esimene samm ning me praegu tegeleme sellega, teine puudutab äh, ÜRO äh, eriesindus peaks andma äh, tegelema ÜRO, äh, te peab tegelema äh, põgenike staatuse andmega, andmisega ning järgmine äh, kolmas punkt puudutab siis ümberasustamist riikidesse väljaspool Iraaki. nii näeb seda ette vastastikuse mõistmise memorandum. nüüd Iraagi valitsusel on kaksteist põhimõtet, kõigepealt Iraagi suveräänsuse austamine, nad on selgelt öelnud, et ei ole talutav, kui et tekib mingisugune poolsõjaline laager, paramilitaarne laager, kuhu nad ei saa ligi. ja kui nad tahavad ligi pääseda, siis on sellega seotud vägivald, nagu möödunud aasta aprillis. ning teine küsimus äh, puudutab seda, et igal Iraagi äh, kodanikul, kes elab Iraagi, äh, iga Iraagi kodanik, kes elab Iraagis, peab täitma Iraagi seadusi ehk siis suveräänsuspõhimõte ning äh, seadusekuulekus. meie tegeleme praegu siis äh, ümberasustamisega, Ashrafi elanikud äh, viime üle Liberty laagrisse ning ÜRO tegutseb kolmes valdkonnas. kõigepealt me monitoorime seda protsessi eh, koos ÜRO monitoridega Nemad esitavad omapoolseid raporteid igal, iga päev selle kohta, mida nad näinud on, e, nii üle ümberasustamise protsessi käigus kui ka e, selles osas, mida nad iga päev kohapeal näivad, kaebuste osas. me e, korraldasime ka laagri juhatuse kohtumise, mis toimub iga päev kell kümme, see üks puudutab monitooringut, teine komponent, mida ma mainisin, puudutab äh, siis eh, põgenike staatuse kinnitamist, sest eh, see eh, puudutab siis kilomeetri kaugust distantsi mm, laagrist, kus on võimalik inimesi intervjueerida ning kolmas funktsioon ÜRO-l puudutab siis kahte põhimõtet, kõigepealt humanitaarküsimusi ÜRO ei tegele poliitikaga. me loomulikult teame, et Iraagi valitsus leiab, et Ashrafi laagri elanikud on illegaalsed välismaalased äh, riigi territooriumil. teisest küljest nad äh, leiavad, et PMRI on terroriorganisatsioon, ka ameeriklased on nendega nõus. ning äh, see paneb ka paika nendepoolse tegevuse. ja nad kuuluvad terrorismiorganisatsiooni. seega ÜRO-s meie ei sekku kõnealusesse poliitilisse debatti. tegemist on kolme tuhande kahesaja, kolmesaja individuaalse juhtumiga, humanitaarjuhtumiga, mida me käsitleme nagu kõiki ülejäänud humanitaarjuhte. nii et meie kasutame humanitaarlähenemist ja ei sekku poliitikasse teiseks, me toetame vabatahtlikku ümberasutamist. ma tean, et alternatiiv ei ole väga hea koha peale jääda ning äh, olla ohus, et äh, asu-, et äh, ümberasustamine on kohustuslik pärast. aga meie leiame Ashrafi laagrist äh, peaks olema võimalik äh, mõnda teise laagrisse ümber viia põgenikud ning seejärel riigist välja viia, ma ei saa. ma pean ütlema, et ümberasustamine on probleemiks, mitte üksikisikute probleemid, jah, neil on ka probleeme, aga järgmisel reedel, ülehomme siis on Genfis konverents, kus osalevad need riigid, kes võtavad põgenikke vastu. ja see ongi peamiseks probleemiks nii Iraani valitsus kui ka MEK äh, on nõus, et äh, põgenikud tuleks viia väljapoole Iraaki, see on meie peamiseks äh, fookuseks. me endiselt üritame tagada, et Ashrafi laagri elanikud saaks üle viia Camp Libertisse ma tean, et enamus neist, kes on elanud koha peal äh, üle kahekümne viie aasta, on tegelikult äh, juba juurdunud sellesse laagrisse ning mingil juhul ei ole neid kerge üle viia mujale. aga see on võimaluseks lahendada rahumeelselt äh, probleeme, mis on poliitilist laadi, tänu Camp Libertyle väljakutseid on, on ka uusi võimalusi, nagu ikka. ma saan palju kirju teilt taristu probleemide kohta, selle kohta, et elektrit ei ole ja nii edasi. jah, see on tõsi, osaliselt tõsi. palju on liialdatud ja äh, ma tean, et me peame leidma lahenduse. edasi samuti retoorika, ka Astrofi elanikud ise peavad äh, koostöövalmidust üles näitama, kui me tahame, et see toimiks. Iraagi äh, väed, sõjavägi ning politsei põhimõtteliselt on ää, olnud äärmiselt kannatlikud valuliku ühest laagrist teise üleviimise protsessi raames. see on äärmiselt pikk protsess ja sellepärast, et julgeolek tuleb tagada, nad peavad üle kontrollima kõik oma isiklikud asjad, äh, kui neid laaditakse veoautodesse ning seitsekümmend, kaheksakümmend sõidiku, sõidukid, äh, veoautod, bussi, äh, haiglaautod äh, iga päev liiguvad ühest piirkonnast teise. selleks on vaja üheksa tuhat sõdurit ning tuleb ütelda, et tõesti väga palju on vaja kannatlikkust. meie vaatlejad vaatlevad protsessi, mina äh, Äh, olen ka kursis sellega, et probleeme on olnud äh, ümberasustamise käigus. me jälgime olukorda väga lähedalt ning üritame lihtsustada ja muuta ümberasustamist kiiremaks. ÜRO äh, jaoks on siin ka väljakutseid. meie protsessid ei liigu piisavalt kiiresti edasi, intervjuud on väga pikad sellepärast et küsimus on keeruline. aga nii on see kõikjal. kui me peame kindlaks määrama põgeniku staatust ja teiseks väljakutseks ja tahan äh, seda veel kord rõhutada, selleks on jälle taas kord kolmas äh, järg ümberasutamise, ümberasustamises. sellepärast, et kui nad on äh, jõudnud Camp Libertisse, mis ei ole nii hea kui äh, Ashrafi laager, siis tuleb nad lõpuks riigist välja viia. ja ma pöördun praegu liikmesriikide poole ja palun, et te avaksite oma piirid ning võtaksite nad põgenikena vastu. me endiselt peame läbirääkimisi äh, selle üle, mida tulevikus täpselt teha. ma võin omalt poolt ainult soovida, et ka teiste osapooltega me teeme piisavalt koostööd eh, nii taristutele, logistika osas, laagrites. politsei kohaloleku üle oli vaidlus, nüüd on siin lahendus leitud, eh, samuti laagrite juhtimine, me teame, et kohapeal tehakse parim selleks, et igapäevaprobleemidest üle saada. Camp Liberty puhul äh, ÜRO on aktiivne, mm, see on üks võimalus äh, väljapoole riike toimetada inimesed ning ÜRO ka vaatleb, jälgib äh, tunde iga päev, mis laagris toimub, laagrisse saab seitse päeva nädalas, kakskümmend neli tundi ööpäevas. nii et tegemist on üldsusega, mitte ainult ÜRO ei jälgi, mis toimub, vaid samuti äh, saatkonnad jälgivad olukorda, mis asutuvad äh, Bagdadis äh, poole tunni kauguses Ashrafist ning kui probleeme tekib, siis neid saab hoiatada ning teavitada. suur aitäh! suur aitäh! Te viitasite ühele meie kolleegile, vestlesin temaga mõni päev tagasi. ta ei kurda, aga kui ma vaatan, milline on olukord, siis me näeme, et kuus isikut äh, on praegu kinni peetud Nad on äh, saatkonna tagahoovis äh, väga väikeses ruumis. see on täiesti lubamatu. Euroopa Liit ei saa kuidagi õigustada taolist olukorda, nii et siin tuleb ikkagi selgus majja saada. kuidas me saame eeldada, et sellistes tingimustes, tingimustes üldse mingit äh, tööd saab teha? igal asjal on piirid. nüüd aga Äh, kolleeg Stevenson, palun. Thank you very much, chairman and thanks for inviting me. suur aitäh, aitäh, et äh, andsite mulle sõna ja tahaksin omakorda tervitada nii Martin Kobleri kui ka Martin Fliedlerit, kes on tulnud täna siia väga kaugelt ja räägivad olukorrast Iraagis ning Camp Ashrafis eile kohtusin kahe liikmega äh, peaministri äh, visiidi ajal, kes siin Brüsselis viibis ning me rääkisime samuti halvenevast olukorrast. ja tundub, et nüüd äh, jällegi algne mässumeelsus levib. kui ma eelmine aasta Bagdadis viibisin, Mario Mauro ja Kachini ja John Montaltoga, siis toona meile öeldi, et ameeriklased on valmis lahkuma, Bagdadis on ainult neli tundi päevas elektrit, väga juurdepääs joogiveel on väga piiratud kogu riigis, haridus on piiratud, taristud äh, ei pea vastu survele. nii et, et toona oli riik väga halvas olukorras. eile aga mulle öeldi, et äh, olukord ei ole tegelikult paranenud. hoolimata sellest, et naftatulud äh, nüüd äh, juba jõuavad kohale. Iraak on praegu aga rahvusvaheliselt koos Somaaliaga teisel kohal kõige korrup-, grupeerumate riikide hulgas, nii et tõesti tekib küsimus, kuhu me liigume. suureks häbiplekiks on see kõik ja ma kardan, et puudu on heast valitsemistavast kogu riigis. ning tundub, et see viib ka äh, uuesti vägivallani. Jana Ivaskova kolleeg endine kolleeg tõesti teeb äh, suurepärast tööd koha peal, aga täiesti kohutavates tingimustes. tähendab, neil on Briti saatkonna taga üüritud pind, mida tegelikult ei saa nimetada tööpinnaks. kohal on ainult kuus kolleegi. täna komisjonis varem räägiti äh, ka Barbadosel näiteks välisteenistuse kohalolekust, kus on äh, hulgi diplomaate, olukord ei ole üldse hea ja ma ja olen täiesti nõus sellega, mida härra Kobler ütles. me peame saatma koha peale rohkem inimesi ning avama öö, ka oma ruumid oma hoones. Asrafi küsimuse juurde tagasi tulles. ma olen olnud ka kontaktis komisjonist äh, Patricia Lambert-Kussakiga ning äh, tahaksin tänada Martin Koplerit selle eest, et meiegi kontaktid on väga tihedad olnud. aga samuti äh, Ashrafi laagris olevatelt inimestelt kuulen väga palju selle kohta, mis seal toimub. tuha-, üksteist tuhat üheksakümmend on nüüd Camp Libertisse üle viidud. olukord viimase üleviimise puhul, kui viidi üle jällegi nelisada isikut, siis eh, neile öeldi seda, et nad peavad eh, kõige olulisema Iraani tähtpäeva eel seda tegema, see muidugi oli keerukas, aga eh, ju-, võimud soovivad koostööd teha, aga nagu Martin Kobler ütles, transport nõuab ligikaudu viitekümmet tundi, kui on selle, sellepärast, et on vaja kõik asjad läbi võtta, sõrmejäljed võtta, kõik see nõuab aega ja kui nad Camp Libertisse jõuavad pärast kahetunnist bussireisi, vahel isegi bussireis kestab rohkem, siis peavad nad veel ligikaudu kuus tundi bussis istuma, ei ole lubatud isegi äh, tualetti minna. eilseks oli tulemus selline, üks neist, üks iraanlastest härra Mustofi, kes oli neljakümne viieaastane suri eh, südamerabandus arstide sõnul sellise tingitud stressist ning eh, väsimusest, sest kogu protsess oli võtnud viiskümmend tundi. ma leian, et see on tõesti kahetsusväärne. paljud küsivad, miks Iraagi valitsus äh, Asrafi laagrit puhastades ja meie, kes me soovime ka koostööd teha, miks siis sellisel juhul ei saa Ashrafis või Ashrafi lähedal inimesi küsitleda, miks tuleb nad üle viia äh, poole ruutkilomeetri suurusesse äh, Camp Libertisse? miks? sinna, sellepärast et äh, sealne taristu praegu ei ole sobiv kaheteist tuhandele inimesele, kes seal on nii kolm tuhat äh, kolmsada peavad seal elama. meile väideti alguses, tegemist on äh, ajutise üleviimislaagriga, kuhu jäävad inimesed ainult mõneks kuuks, nüüd aga meile on öeldud, et võttes arvesse, äh, kuidas intervjuude küsimustega edasi liigutakse, siis intervjuudega jõutakse intervjueeritakse ainult ühte isikut päevas, see tähendab seda, et kolmkümmend kolmsada inimest peavad kaheksa aastat seal elama, enne kui nad äh, kõik läbi küsitletakse. aga see laager ei sobi isegi kaheksaks kuuks, rääkimata kaheksast aastast. tegemist on vastastikuse mõistmise memorandumi selge rikkumisega, millele äh, on alla kirjutanud UNAM ja Iraagi valitsus. on teisigi rikkumisi. meile väideti, et neil inimestel on kõik, äh, mis neil vaja läheb ja mida, millel on juurdepääs kõigile Iraagi elanikele, aga neil ei ole õigus näiteks ehitusmaterjalile, nad ei tohi ise laagrit juhtida, nad ei tohi tööriistu võtta, nad ei saa ka ehitusmaterjali kaasa võtta. seega ei saa nad ka taristut parandada, ÜRO vaatlejad eh, muidugi igapäevaselt eh, tähendavad üles kõik eh, kaebused, see on küll väga kena, aga kui need raportid lõpuks Iraagi valitsuseni jõuavad, siis ei tehta mitte midagi. eelmisel nädalal sain nimekirja viiekümne üheksast kaebusest, mille puhul mitte midagi ei ole tehtud mitte ühegi puhul. kaheksasada isikut, kes viidi üle Camp Libertisse, on sellele alla kirjutanud ja nad paluvad äh, siin kirjas, äh, et rohkem inimesi enam ei toodaks laagrisse, äh, mitte enne, kui kohalik logistika on kõlbulik, kui on olemas nii kanalisatsioon kui vesi kui ka ehitusmaterjalid ning tervishoid tagatud. muidugi pikaks ajaks ei sobi see kohtejäämiseks. ja lõpetuseks ma saan täiesti aru, et iga päev on äh, hommikuti koosolekud, äh, kus äh, kaebused edastatakse Iraagi valitsusele, aga need hommikusi koosolekuid juhatab kolonel Sadek, kes oli kahe tuhande üheksanda aasta ning eelmise aasta aprilli tapatalgute läbiviijaks. tema juhatab neid hommikusi koosolekuid, nii et te mõistate, kuna tegemist on ühe-kahe tapatalgute läbiviijatest, et ta tegelikult ei suhtu üldsegi heasoovlikult äh, neisse kaebustesse. kaebusi on viiskümmend üheksa praegu esitatud ja valitsus on neid lihtsalt eiranud. olukord ei ole hea, see ei kaja, see ei anna meist kellestki head pilti. ja pean ütlema härra Koberile, et tõesti, äh, ma mõistan teid, et te tunnete muret kogu olukorra pärast Iraagis ja olukord on väga keeruline ilma Ashrafidega, aga me tahame ikkagi, et inimesed saaksid Iraagist välja. aga komistuskiviks on endiselt ikkagi Iraagi enda valitsus, neile tuleb survet avaldada ja seda peab tegema ÜRO, nii et valitsus muutuks koostööaltimaks. Uh, aitäh, härra Mauro äh,, raportöör, aga me oleme tõesti ajast juba üle läinud ja paluksin, et kolleegid piirduksid kahe minutiga. härra Mauro, palun, teil on sõna. aitäh. ma pean kõneajast kinni. tahaksin esitada küsimuse Martin Koblerile ja seda kolme konkreetse aspekti kohta. ÜRO pädevus Iraagis. milline on lepistusstrateegia sunniitide ja šiidide vahel, mida praegu üritab läbi viia ja toetada ÜRO? sunniitide kõrvalejätmine Iraagi ühiskonnast toob endaga kaasa selliseid tagajärgi, mille tulemusena terrorismiakti, eh, terrorism levib ning eh, levib kiirelt üle kogu Iraagi ja muuhulgas sellistes linnades ka nagu Bagdad. teiseks, kas te usute, et taas võib tekkida humanitaarkriis? Eh, kuna tingimused Süürias on halvenenud, kas praegu võib eeldada, et Iraagi põgenikud keda on tuhandeid praegu Süürias, et nemad tahavad tagasi Iraaki. ja seda kiiresti. ja kui see nii läheb, mida te siis plaanite teha? ja kolmandaks, ma ei tahaks mingil juhul tekitada Euroopa Liidu ja ÜRO vahel diplomaatilisi lahkhelisid. peab ütlema, et aastaid tagasi Euroopa Liit ei olnud ühel arvamusel Iraagi küsimuses me, meie seisukohad olid erinevad ning sellest tulenevalt ka tulemus ei olnud positiivne. kui aga kuskil meil oleks Euroopa Liidus vaja ühist välispoliitikat, siis selleks kohaks on Iraak. kas te ei usu, et Euroopa Liidu kohalolek ei ole piisav, võttes arvesse ootusi? kas te ei leia, et oleks vaja et Euroopa Liidu kohaloleku suurendataks suur aitäh, härra. The American interest in the situation at Camp Ashraf and Camp Liberty. härra Tanfrid. aitäh. Äh, ÜRO on humanitaarpõhjustel äh, koha peal, me tagame äh, inimeste ähm, turvalise üleviimise kamp äh, Ashrafist kamp Libertisse ja hiljem siis kamp äh, Libertist äh, Iraagist välja. meie üritame me mitte ühepoolselt ega kahepoolselt Iraagi valitsusega seda saavutada, vaid teeme seda koos ÜRO abiga me külastame Camp Libertyt äh, regulaarselt ja teame ise ka, millised on kohapealsed olud. olud võiksid olla paremad, aga nad ei ole äh, üldsegi nii hullud, kui tihti väidetakse. edu võti aga ei seisne mitte selles, et me peaksime arutama, millised on Camp Liberty tingimused või peaksime arutama äh, transpordi küsimust äh, ühest laagrist teise, ei, võtmeks on siin ümberasustamine. võtmeks on see, et võimalikult kiiresti tuleb läbi ÜRO äh, aidata inimesed Camp Libertist välja ja Iraagist välja. see protsess on käimas nii nagu härra Stevenson ütles, see on väga aeglane. oluline on, et äh, Camp Liberty elanikud teeksid täielikku koostööd ÜRO-ga. aga see protsess ei saa olla edukas, kui Euroopa ja Ameerika Ühendriikide valitsused ja teised huvitatud valitsused ei anna oma panust ja ei toeta ÜRO ümberasustamises, see on kriitilise tähtsusega. me peame UNHCR-i aitama, eh, nii et inimesed lihtsalt ei jääks püsima Camp Libertisse ja ma ootan muidugi eh, põnevusega Genfis reedel aset leidnud arutelusid, kus eh, räägitakse sellest, kuhu me oleme jõudnud ning julgustan edaspidisi samme aitäh, härra Mingarelli! Euh, aitäh! hoolimata kõikidest puudujääkidest ikkagi Euroopa Liit üritab oma lubadusi täita ja aidata kaasa Iraagi ülesehitamisele ning toetada üleminekut demokraatiale takistusi on palju, äh, kohalik keskkond ei ole juba kõige soodsam, osad saadikud ka ütlesid, et me ei ole piisavalt esindatud, see on kindlasti tõsi, aga me oleme üritanud oma kohalolekut Bagdadis suurendada, võttes arvesse ka olemasolevaid eelarvelisi piiranguid. samuti üritame kahepoolsed suhted luua, mis oleksid tugevad, seda läbi partnerlus- ja koostöölepingu äh, allakirjutamine peaks aset leidma lähinädalatel ning see leping peaks andma meile õigusliku aluse, mida praegu meil ei ole, selleks, et etendada soliidset, stabiilset suhet. kui allkiri on antud, siis see annab meile võimaluse ka regulaarselt äh, koosolekuid korraldada ministeeriumide ja kõrgete ametnike tasandil, samuti ekspertide tasandil ehk siis seega me loome tugevate suhete äh, arhitektuuri. Äh, samas äh, on alla kirjutatud Oettingeri poolt ka memorandum mõni kuu tagasi Iraagi energiaministriga memorandum, energiamemorandum peaks võimaldama meile edendada suhteid valdkonnas, mis on paljutõotav mõlemale osapoolele me loodame, et Araabia Liiga tippkohtumine, mis peaks toimuma kahekümne üheksandal märtsil ehk siis järgmisel nädalal Bagdadis ikka toimub. see tippkohtumine peaks võimaldama Iraagil äh, mängida taas äh, oma rolli piirkondlikul tasandil mis tal minevikus oli, meil on ka oma abiprogramm, mis on küll piiratud, aga ambitsioonikas, tegemist on tehnilise abiga ja meie eesmärgiks on edendada head valitsemistava, samuti tugevdada Iraagi riigi institutsioone võtmevaldkondades. lisaks sellele pöörame eritähelepanu õigusriigi ning inimõiguste küsimusele. lõpetuseks äh, paar sõna Ashrafi laagri kohta. meil on äh, regulaarselt äh, kontakte kõikide parlamendisaadikutega ja eriti just härra Stevensoniga, kes pöörab erilist tähelepanu sellele küsimusele. kõrge esindaja kohtub regulaarselt ka välisministeeri-, ministritega, nii et põgenike eh, küsimuses liikmesriigid eh, annaksid kogu oma panuse ning samuti hoiame me kontakti Ameerika sõpradega ning toetame täiel määral ÜRO jõupingutusi, eriti just Martin Kobleri poolt tehtavat eh, tööd, mida ta peab tegema äärmiselt keerukates tingimustes suur aitäh, nüüd on meil veel kümme kõnelejat, kümme kõnelejat ja me peame endiselt arutama ühe olulise küsimuse läbi pärast. seega, kui te tahate, et kõik saaksid sõna, siis palun, et te kõik räägiksid ühe minuti jooksul ja pigem küsiksid küsimusi, kui kommenteeriksid. sellepärast, et vastasel juhul äh, me ei tule omadega toime. proua De Kaiser. lugupeetud esimees, kas te usute, et selle olulise küsimuse jaoks pärast jääb aega rohkem kui kümme minutit, sellepärast et äh, nii lihtsalt nii olulisi küsimusi ei saa arutada. We'll see, I think you know that eks paistab. kui me suudame kinni pidada kõneajast, ma annan endast parima, aitäh! ma ei võtnud sõna mitte selleks, et sind kritiseerida, aga aga teie olete praegu koosolekut juhatamas, ma vabandan, see, ma ei kritiseeri üldse sind. üks minut sõnaaega, nii et palun küsige küsimusi. mis see Salafranca? härra Salafranca. suur tänu, härra esimees, teen väga lühidalt mõistan siin nende suhete üldist raamistikuga, pingutus, mida teeb ÜRO ja assotsieerimisleping, millele kirjutame alla Iraagiga ja ka äh, sellekohased eripärad, aga tahaksin eriti rääkida just olukorrast laagris Liberty ja Ashraf. loomulikult on väga hea olla teadlik jõupingutustest, aga lõppkokkuvõttes äh, peavad nad ikkagi äh, peavad neist saama ka midagi konkreetset, et ei juhtuks selliseid kahetsusväärseid juhtumeid, millest härra Stevenson rääkis, tegemist on olukorraga, mis ei võimalda austada inimõigusi ja äh, tegelikult siin tegelikult me ei räägi mitte mingisugusest pädevuse piiramisest ja sellest, et üksteisele seda vastutuse koormat kogu aeg üle veeretada tegemist on ju olukorraga, kus juba korra juba seal leidis aset äh, verevalamine äh, ja inimesed elavad tõesti väga kehvades tingimustes, nii et härra Kobler, palun äh, tehke kõik selle nimel, et üheskoos kõrge esindajaga suudaksite see olukord lahendada, kasutades kõiki olemasolevaid vahendeid ja et leida lahendus, mis oleks õiglane ja mis arvestaks nende inimeste õigustega, kes seal pagulase staatusega elavad aitäh, proua Gomes. Would... üks minut. tahaksin tänada äh, härra Koblerit äh, sissejuhatuse eest ja ülevaate eest äh, olukorrast Iraagis mina olin kahe tuhande kaheksandal aastal parlamendi raportöör ja minu raport sai väga suure toetuse osaliseks, see puudutas Euroopa rolli ja ma saan ainult teiega nõustuda. ja tegelikult ma leian, et me peaksime palju rohkem tähelepanu pöörama meie suhete ülesehitamisele Iraagiga me ei peaks mitte ainult ühele muule küsimusele tähelepanu pöörama, jah, ma tean, et, et ümberasustamine on väga oluline, aga raportöörina ma leidsin, et jah, tegemist on väga tundliku küsimusega Iraagi jaoks, suhete jaoks Iraani-Iraagi vahel ja ka Iraagi enda, Iraagi elanike jaoks me ei tegele mitte tavaliste põgenikega, vaid eh, me, eh, siin on tegemist eh, isikutega, kelle inimõigusi tuleb austada, aga tuleb ka tunnistada, et nad on, on väga militaarsed. ja see on ka põhjuseks, miks ei lubata nende lähedastel nendega ühendust võtta. ma loodan, et me pühendame kogu oma energia sellele, et keskendume sellele, mida saadik Danfrid ütles nimelt me peame oma valitsustele survet avaldama selleks, et inimesed ümber asustatakse, vastasel juhul me ei suuda lahendada Camp Ashrafi ja Camp Liberty probleeme. suur aitäh, proua Lokk-Piiler! üks minut. aitäh, aitäh, äh, härra Kobler, aitäh kõige eest, mis te selgitasite meile, kaks küsimust muidugi palju probleeme on lahenduseta ja sellest te ka rääkisite, aga mil määral on võimalik loota, et luuakse autonoomsed institutsioonid, eh, millised on praegu kinnipidamistingimused vanglates, väga palju õuduslugusid on selle kohta ringi käimas ja kas Ashrafi laagri kohta, kas on ka otseseid pakkumisi juba tehtud selleks, et vastu võtta sealsed elanikud? suur aitäh, härra Landsbergis, palun. Thank you, chairman, I am going directly to questions. mina läheks kohe küsimuste juurde. millised olid Iraagi valitsuse huvid äh, eeldades, et tegemist on siis sõltumatu valitsusega ja mitte Iraani alamaga, sulgeda Ashrafi laager kas neile oleks võimalik anda pagulase staatust samal ajal, kui nad seal laagris edasi elaksid. ja siis viidaks nad edasi kolmandatesse riikidesse. milline on erinevus praeguste tuhande, tuhande kahesaja eh, inimese elutingimuste vahel, kes on juba lä-, välja äh, viidud sealt laagrist ja nüüd äh, Liberty laagris. kas nende elutingimused erinevad kuidagi vanglas elamisega, kus ukse taga seisavad äh, vaenulikud äh, vangivalvurid? ja äkki tuleks see Liberty laagri nimi millegiks sobivamaks muuta? suur tänu, härra Higins. üks minut. suur tänu, härra esimees Te peate, härra Kobler, sellega kindlasti nõustuma, et eh, üheks probleemiks on siin Ühendriikide poolne eh, tunnustamine ja see viiski mais kahe tuhande, kaks tuhat üheksa ja mais kaks tuhat üksteist ka eh, verevalamiseni nii et arvestame ikkagi sellega, mis neil aastatel juhtus, jah, kui me need inimesed nüüd ümber asustame, siis võib-olla rõõmustame selle üle, et see kõik töötab, aga kui need inimesed äh, sealt ka ära viiakse, siis kohe äh, toimub ka uus rünnak, nii et need inimesed tuleb ikkagi kaitsta. ja härra Stevenson, härra Vidal Quadras ja härra Tunne Kelam ja mina ise äh, nendega kohtusime, siis öeldi, et vesi, elekter ja toit on tagatud aga nüüd ikkagi see nii ei ole, nii et meil on vaja garantiisid selle kohta, et ikkagi neid teenuseid pakutakse inimestele. suur tänu, proua de Kaiser, palun! suur tänu, härra esimees! eilsed rünnakud, need võttis omaks Al-Qaeda. ma tahaksin teada, ja vabandan, et ma ei ole võib-olla väga informeeritud, aga võitluses Al-Qaeda vastu, selle jaoks on ju vaja ka luureteenus, äh, teenistusi kasutada. kes selle valitsus äh, vastutab, millele tugineb ja kellele Iraagi valitsus kas Euroopa Liidul on seal midagi öelda või Ameerika Ühendriigid, kuidas nad sellesse kaasatud on, olukord on ju väga murettekitav, nagu te ise ütlesite, siis eh, Iraak asub ju Süüriale nii lähedal ja kui vaadata, mis Süürias praegu toimub, siis jääb meil üle vaid muret tunda nende terroristlike rünnakute üle, nii et äkki keegi selgitaks mulle, aitäh! suur aitäh ja proua Prepols, palun. suur tänu, härra esimees, mina esitaksin küsimuse surmanuhtluse kohta. Te teate, et äh, Iraak on üks nendest riikidest, kus surmanuhtlust rakendatakse ellu kõige tihemini või on rakendatud ellu kõige tihedamini viimase kolmesaja, kuue aasta jooksul kolmsada inimest milline on ÜRO poliitika surmanuhtluse suhtes Iraagis, mida tehakse selleks, et veenda Iraaki vajaduses ratifitseerida rahvusvahelise kriminaalkohtu statuut, kahe tuhande viiendal aastal sellest räägiti, aga siiamaani selleni jõutud ei ole ja edasi sooline vägivald, see on Euroopas tohutuks probleemiks, näiteks koduvägivald ja mida tehakse Iraagis selles osas, kas seal midagi ka selles osas tehakse? ja edasi vähemused, sellest juba räägiti, nad on väga suurtes raskustes, kas saaksite öelda ka seda, mida ÜRO nende eest teeb? suur tänu! härra Kelam. ma hindan väga teie jõupingutusi, härra Fried ja härra Kobler, aga nüüd on selline eh, kiireloomuline olukord, mis põhimõtteliselt kunstlikult loodi, sest et eh, rohkem kui kuu aega tagasi viidi need inimesed uusele, uude laagrisse üle, vaid eh, kolmandik tegelikult viidi neid, viidi üle, vaid sadakond neist on ka, on neist ka küsitletud ja teiselt poolt äh, teine tegur, äh, Iraan ja terroristlik režiim, kes tahab nendest inimestest lihtsalt äh, vabaneda, vabaneda inimestest, kes rahumeelselt on selle režiimi vastu. kas neil on ligipääs ka õigusabile ja arstiabile? sest et see tundub olevat just siin kõige olulisem. ma olen täiesti teiega nõus, et te teete üleskutse ka kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele avama oma piirid selleks, et need pagulased siin vastu võtta. suur tänu ja härra Peterle, palun. härra äh, esimees, mul tekib küsimus, et kas ei oleks võimalik nimekiri juba ette välja töötada, kas ei olnud seda võimalik teha juba eelmistes laagrites, ma lihtsalt ei saa aru, kuidas on võimalik, et nii pika aja jooksul ei suudetud sellist nimekirja välja töötada, me ei saa kuidagi mõjutada siin lõpplahendust, aga kindlasti on meil oma sõna sekka öelda selles osas, kuidas tagada just inimeste tingimused, on selge, et elutingimused paranenud ei ole vastavalt sellele infole, mis meieni jõudnud on. ma loodan, et probleem lahendatakse eh, ka peagi Genfis eh, aset leidva koosolekuga. ikka ja jälle räägime me täpselt samadest probleemidest ja me tõesti loodame, et eh, edasi ka liigume. suur tänu, suur aitäh info eest, mida te meiega jagate, mina usun, et inimesed, kes elavad laagris äh, Ashraf või Liberty äh, väärivad äh, ka korralikku kohtlemist, ükskõik millis, millised need inimesed ka ei oleks, nii et see on siin kindel. nüüd toetan ka seda, mida härra Stevenson ütles hinnangute kohta riikidele ja meetmete kohta, mis tuleks kasutusele võtta selleks, et vältida olu, olukordade veelgi keerulisemaks muutumist. ma tahaksin siin pöörduda härra Kobleri poolde, poole ja öelda sedasama, mida härra Salafranca ütles, me teame, et teie tegutsemisruum on üsna piiratud, te ei saa äh, Ashrafi laagri osas suuremat ära teha, aga palun kasutage teie käsutuses olevad vahendid siiski ära, sest et minul ei ole keegi midagi sellist kinnitanud, et äh, tõesti asjad paremaks lähevad suur aitäh ja härra Van Dalen, palun. ma arvan, et ähm, me oleme kõik põhimõtteliselt nõus, et mõne, mõlemates laagrites peab äh, eluolusid parandama ja ma tahaksin esitada küsimuse härra Kobleri selles osas, et milliseid konkreetseid samme saab selles suunas astuda. Äh, Hollandi välisminister on ametlikult äh, ka öelnud, et Hollandis on äh, Iraanis elavad Iraagi põgenikud teretulnud. suur aitäh, härra Kobler, palun teie kord. ma üritan teha siis väga lühidalt, alustades küsimustest, mis ei ole seotud Ashrafi laagriga ja üritades seda kõike ka kokku võtta. härra Mauro äh, küsis, et mida UNAMI teeb Eh, poliitilises protsessis lepituse osas ja sunniidid tunnevad, et nad on justkui kõrvale lükatud. me alati jääme kindlaks kolmele eh, punktile, kui me inimestega räägime. esiteks, protsess peab kõiki kaasama, eh, kurt-, ehm, samuti sunniite ja šiite. kedagi ei tohi kõrvale lükata nii et kõiki kaasav protsess. teiseks, praeguses olukorras boikott, nagu seda me oleme näinud ka parlamendis, ei olnud õige mõte, sest et kes iganes sealt välja astub, siis peab sinna jälle sisse tagasi astuma. boikoti, boikot ka lõpetati ja kolmandaks läbipaistvus. mida iganes ka ei tehta, seda tuleks teha läbipaistvalt. kui kolm kogukonda istuvad koos maha ja töötavad välja teekaarti, siis tuleks see ka avaldada. nii et mitte boikoteerimine, kõikide kaasamine ja läbipaistvus. Äh, nii, kaksteist probleemi. Äh, föderaalne nõukogu põhiseadus näeb selgelt vastu, et parlamendis peaks olema ka teine koda, aga seda ei ole lihtsalt olemas. nii et äh, see seadus ei ole veel läbi läinud ja äh, ühe ja ÜRO teeb just selle nimel suurt tööd. sunniidist äh, tahab regioone, regioonidele anda selliseid, sellist staatust, nagu umbes Kurdistanil on seda teha on väga keeruline. kui teine, kui on olemas ka see teine koda parlamendis, siis tegelikult väheneb ka surve just sellele äh, detsentraliseerimisprotsessile. nii et seda ütleme kõigile oma sidusrühmadele ja ka ütleme selle avalikult välja, mis teinekord meid paneb küll raskesse olukorda, aga me oleme ikkagi selleks piisavalt äh, vapralt. nüüd ähm, humanitaarkriis Süürias. hetkel Iraaki pagulased ei lähe. see seitse-kaheksasada tuhat äh, seitsesada kuni kaheksasada tuhat Iraagi põgenikku, kes elavad Süürias, ka praegu sinna oma kodumaale tagasi ei pöördu. ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja kõik tegelevad sellega. ja mina esitan neile täpselt samasuguseid küsimusi, et kas me eeldame siis, et tulevad pagulased suure vooluna ja me valmistume selleks, et nad vastu võtta, aga hetkel ei ole näha Iraagist tulevate pagulaste voolu. umbes kuussada Süüria, Süüria kurdi on äh, läinud äh, üle piiri Iraagi poolele ja just ma sealt ise piirkonnast, sealt piirkonnast praegu tulengi. aga see ei ole tegelikult selline arv inimesi, mis äh, kujutaks endast kuidagi mingit koormat, nii et me valmistame ette kõike seda protsessi koos Iraagi võimuorganitega, et kui juhtub, et äh, pagulased üle piiri tulevad, siis nende eest ka hoolitsetaks. edasi inimõigused, proua Lokvirel ja teised rääkisid nendest. me räägime väga kõval selgel häälel, kui see puutub inimõigustesse, alustuseks siis surmanuhtluse küsimus. me oleme valitsusele väga selgelt öelnud, et surmanuhtlust ei peaks Iraagis olema. ÜRO äh, joon on selles mõttes selge, moratoorium surmanuhtlusele selleks, et siis lõpuks jõuda lahenduseni, mis võimaldaks surmanuhtluse keelata. oleme seda öelnud selgelt peaministrile ja kõigile ka teistele ministritele, vabaühendustele, me kasutame ka vabaühendusi selleks, et see sõnum selgelt kohale jõuaks. meie oleme surmanuhtluse vastu ja soovime moratooriumi selles osas hetkel veel sõltumatut inimõiguste komisjoni ei ole, on küll olemas ekspertkomitee Iraagi äh, parlamendis. meie äh, promome väga oluliselt seda protsessi, ma ise olin ka seal kohal, meie inimõiguste eksperdid istuvad koos kohalikega ümber laua, kohtusin ka parlamendi spiikriga äh,, Äh, ajakava oli meil veidi keeruline, aga me kõik, me mõlemad ütlesime selgelt välja, et see ei ole tähtis mitte ainult äh, rahvusvahelisele üldsusele, mida mina esindan, vaid ka Iraagi vabaühendustele. ja Iraagi äh, rahvale selleks, et nüüd valitakse niipea kui võimalik see sõltumatu äh, inimõiguste nõukogu seal ametisse ja ka vabaühendid, vabaühendused istuvad seal laua ümber, nad äh, osalevad selles valimiste protsessis ja võimalikult läbipaistvast, paistvalt. Äh, loomulikult on aga ka teisi piiranguid, nagu te ette võite kujutada, aga me rõhume seda, et see protsess peab olema läbipaistev, et kõik peab käima professionaalselt, et see komisjon oleks sõltumatu äh, et tal on ka rahaline toetus ja et selle liikmed valitakse sõltumatult. nüüd vangide osas jah, meil on enamasti ligipääs neile, probleemiks on piinamine ja ka korruptsioon. alati ei kasutata ka piinamisvahendeid, vaid näiteks makstakse ka raha selle eest, et inimesed midagi üles tunnistaks, nii et see on väga levinud räägime ka sellest avalikult. UNAMI järgmine raport avaldatakse ja seal sellest ka räägitakse. ilmselt see paljudele Iraagis just meeltmööda ei ole. aprillikuus, kui see välja tuleb. nüüd, kes äh, vastutab rünnakute ja julgeoleku eest ameeriklased tõmbasid sealt tagasi, selle eest vastutavad vaid Iraagi relvajõud, sealhulgas ka politsei. ma ei oska olukorda võrreldes, ma võin olukorda võrrelda siin nelja-aastase, nelja aasta taguse perioodiga, kui ma olin Saksa äh, saadik Iraagis, siis olukord on oluliselt parem loomulikult Iraagi sõjaväes on veel arenguruumi, aga igal juhul olukord on palju parem kui neli aastat tagasi. ja et oleks selge, me ei nõustu mitte ühegi terrorirünnakuga, aga tegelikult viimane rünnakute laine oli kahekümne kolmandal veebruaril. nii et see ei tähenda, et ma kuidagi ilustada tahaks seda olukorda, aga lihtsalt näidata, et ikkagi et et äh, vägivald väheneb ja olukord paraneb. nüüd äh, Ashrafi küsimuste juurde. Äh, Ashrafi laagris kedagi ei mõrvatud. jah, väga kahju, et oli surmajuhtumeid, surmajuhtum pärast seda, kui kolmandat korda siis viidi üle teise laagrisse inimesi, üks inimene sai infarkti. ja arstiabi on Liberty laagris hoopis paremal tasemel kui Ashrafi laagris, iga päev viiakse inimesi ka haiglatesse väljaspool laagrit. ja see kõik tegelikult töötab päris hästi. infrastruktuurist ma ei hakka detailselt sellest rääkima, see võtaks liiga kaua aega, aga paari sõnaga siiski äh, see laager oli loodud viie tuhande viiesajale äh, Ameerika sõdurile. eelmise aasta lõpuni oli täiesti elekter olemas, vesi ka ja reoveed ka voolasid ära, nii et ma tõesti arvan, et sellest piisab täiesti kaheksasajale inimesele. Äh, ÜRO Inimõiguste Nõukogu ütles, et vähemasti esimeses sektsioonis on täiesti piisab vahenditest kaheksasajale inimesele. nüüd, mis edasi juhtus, et pehmelt väljenduda, siis tulenevalt Ashrafis elavate inimeste koostöövalmiduse puudusest juhtub, et olukord on halvenenud, sest et kui midagi lekib, siis lihtsalt tuleb öelda, et see leke on tekkinud ja siis tuleb see ära parandada, enne kui olukord kontrolli alt väl-, väljub nii et hoiame sellel väga lähedalt silma peal ja minule tegelikult infrastruktuur mure ei valmista, küll aga just elektrivarustuse osas on probleemi, generaatorid peavad ikkagi töötama. nüüd on ju kuum öö, aastaaeg ja siis on vaja ka õhukonditsioneere Äh, enamasti, või see võtab ka väga palju aega nende inimeste ülemine ühest laagrist teise, see, et Ashrafi laagri elanikud tahavad väga palju asju äh, kaasa võtta, nii et äh, üks inimene, üks magamiskott ja mitte viis magi-, magamiskotti. inimesed tahtsid kaasa võtta lausa tänavavalgustust. nii et jah, on lubatud võtta inimestel kaasa omaenda äh, asjad, mitte mingi ehitusmaterjal või, või tänavavalgustused. loodetavasti lähevad need asjad sujuvamalt siis, kui inimesed, kes laagris elavad, kõik aru saavad, et tõesti, neil on õigus kaasa võtta vaid omaenda asju. ja äh, siin tõesti peab avaldama kiitust Iraagi võimuorganite kannatlikkusele äh, peavad olema selged reeglid selleks, et inimeste isiklike asjade hulka saaks piirata mõistliku hulgaga. Ashrafi elanikud tõesti ei kolinud nüüd sisse kuskile viimase maja järgi ehitatud Ameerika elamutesse, nad elavad tõesti väljas ja me ütleme alati selgelt ära Äh, et väga moodne söökla on seal olemas, seal on isegi äh, jää tegemise masin olemas ja et neid vahendeid tuleks ka kasutada, aga et on seal kohapeal ka Iraagi kliinik, kus töötavad Iraagi meditsiinitöötajad. ja vastuseks ka nendele küsimustele, kes küsisid, et miks ei olnud võimalik nii teha seda Ashrafi laagri sees, jah, ka mina alati esitan sellesama küsimuse. aga olgu, kuidas on, Iraagi valitsus siis, kui mina selle teemaga tegelema hakkasin, ei ähm, üldse tunnustanud äh, inimõiguste nõukogu. Äh, kõik saadeti meile tagasi, öeldes, et need inimesed ei ole varjupaiga taotlejad, nad ei ole pagulased. me üritasime läbirääkimisi pidada, aga Ashrafi laagri osas ei olnud see võimalik, sest et see Ashrafi laager oleks pidanud algu ammu kinni olema. ja ühtlasi ei tunnustata ka Liberty elanike Äh, pagulastena, nii et äh, neid tunnustab pagulastena küll ÜRO Inimõiguste Nõukogu, aga mitte äh, Iraagi valitsus. edasi vangid ja siis vaenulikud vangivalvurid, jah, seal ei ole mingisugune liikumisvabadus tagatud põhimõtteliselt Liberty elanikud oleks juba justkui välismaalased, kes on ebaseaduslikult nende riigi territooriumil ja et see organisatsioon on justkui terroristlik organisatsioon ja siis küsitakse meilt, et mida Euroopa riigid teevad. näit-, siin või siis kas või Austraalias või kus iganes, mida tehakse välismaalastega, kes on sisenenud riiki ebaseaduslikult? nii et sellele saate vast ise vastata mingeid garantiisid ei ole. mul on sellest küll kahju, aga elektrivarustuse osas midagi garanteerida ei saa. me tõesti üritame teha kõik, mis meie võimuses, et äh, olla vahemeheks valitsuse ja teiste vahel, et valitsus siis ka peaks oma kohustustest kinni infrastruktuuri osas aga mingisuguseid garantiisid me anda ei saa, et uusi verevalamisjuhtumeid aset ei leia. aga nüüd minu poliitiline arvamus on selline, et tegelikult Iraagi valitsus tahab, et Liberty elanikud äh, ei oleks äh, mitte nende riigi territooriumil, Nemad on paar sammu vaid rahvusvahelisest lennujaamast, Ameerika konsulaat äh, on paari kilomeetri kaugusel äh, Liberty laagrist. meie büroo on kolme-neljakümne minuti tee kaugusel. nii et kui midagi provotseerite, siis nüüd ei ole ilmselt vaja karta seda, et juhtuks see, mis juhtus aprillis, sest et rahvusvaheline järelevalve on seal peal ka sellepärast, et Iraagi valitsus äh, tahab sellele protsessile siiski seda ka katsetada, aga tingimusel, et aprilli lõpuks tuleb Ashrafi laager kinni panna. nii et tahaksin teha üleskutse kõigile, nii Iraagi valitsusele kui ka Ashrafi ja Liberty laagrite elanikele, et äh, et ärge siis provotseerige, see ei lahenda midagi, hea tahe, hea koostöö, kõige lihtsustamine ja mitte ülepingutamine, järelevalvetega koostöö tegemine, kõik see, sellest on kasu. ja ma saan aru, et nad peavad koostööd tegema inimestega, kes neile ei ole meeltmööda, sest et nad lihtsalt ei usalda neid. ja see on ka täiesti arusaadav. aga ainuke viis head koostööd teha on see, kui kõik suhtuvad kõik panevad oma hea tahte sellesse protsessi. kui nüüd põhimõtteliselt kogu aeg meid äh, rünnatakse, kui äh, kogu aeg on New York Timesis lehekülg äh, selle kohta, mida me teeme või ei tee, siis see kuidagi ei aita, me tahame rahv-, rahumeelselt lahendust ÜRO-s, me ei taha mingit vägivaldset lahendust. oleme selle selgeks teinud laagrite elanikele ja ka Iraagi valitsusele vastastikuse mõistmise memorandum käib vaid rahumeelse lahenduse ja mitte vägivaldse lahenduse kohta. nüüd äh, õigusabi. Uh, see on samuti äh, oluline osa nimekirjast, öeldakse, et raske on ligi pääseda äh, advokaatidele õigusabile, sest tegelikult õigusmenetlusi ei toimu kuna, kui, kuna, kuna e, ja ei ole ka ühtegi õiguslikku e, algatust tehtud Bashrafi või Liberty elanike suhtes ja ma kutsun üles Liberty laagri e, elanikke, et, et nad lubaks Iraagi haiglaid mu territooriumile. ja see on eba, see on humanitaar, igasuguse humanitaarpõhimõtete vastu. ja ma kutsun üles, et e, räägiks nendega, et nad lubaks meditsiiniteenuseid e, osutada, seal on kaks arsti, neli õde, seal on kaks kiirabiautot, haiged viiakse Bagdadi eriarstide juurde, arste on võimalik külastada, e, eraarste on võimalik külastada, kuid ma alati rõhutan, et äh, peab äh, olema äh, näiteks arsti, mitte varu piisavalt suur ja ma leian, et peab olema Iraagi polikliinik vähemalt sellel territooriumil, seal peavad olema Iraagi litsentsiga äh, arstid, keegi ei tea, kes arstid on, kes seal laagris praegu tegutsevad, kas neil on üldse tegutsemislitsents, mis vastaks Iraagi seadustele. valitsus teeb selgeks, et tegu on Iraagiga ja eh, kõik peavad eh, Iraagi seadusi täitma, ma tänan teid väga. Uh, kaks lühikest märkust kõigepealt minu valitsusele teadaolevate andmete alusel eh, andmed valdavad kokku sellega, mida ütles eh, härra Koobler ning teine küsimus puudutas eh, MKA staatust Ameerika seaduste järgu praegusel hetkel püütakse seda välis, võõrterrori organisatsiooniks veebruaris tegi Hillary Clinton olulise avalduse meie kongressile, ma kordan seda, ta ütles, äh, võttes arvesse, et teeme endiselt jõupingutusi elanikke ümber asustada, igasugused, äh, igasugune koostöö, mis toob kaasa Ashrafi laagri rahumeelse ümberasustamise, on äh, oluline osa igasugustest äh, igasuguste otsuste langetamiseks selleks, et äh, MK-lt võtta terroriorganisatsiooni nimi ära. ja ma sooviksin teile teatada, et äh, see ei olnud sugugi mitte juhuslik sõnavõtt, see oli hoolikalt läbi mõeldud ning äh, see on parim vastus, mida ma võin teile selle kohta anda, aitäh. suur tänu. ma tahaksin teid tänada selle huvitava arutelu ja mõttevahetuse eest Iraagi küsimus on üks traagilisemaid. kui ma näen, kuidas praegu Iraak hüljatakse, kui ma tohin niimoodi öelda, siis ma pean tunnistama, et kahe tuhande eh, see suur lääs jätab iraaklastele lihtsalt suure katastroofi tagajärjed see ei tee meile just au. Saddam Hussein äh, on äh, lahkunud, väga tore, kuid selle kõige tagajärjeks on olnud tõeline katastroof. kui paljud on Iraagis hukkunud, kui paljud veel hukkuvad? on riik, mis on praktiliselt hävitatud, kus äh, vähemused kannatavad lihtsalt uskumatult palju, ühesõnaga Iraak on täielik äh, katastroof, inimtragöödia ning äh, on, see on ühtlasi ka, äh, ta ka nõrkab läänt nii materiaalselt kui, kui vaimselt. kuidas me sellest probleemist üle saame, ma ei tea. minu meelest see asi kardetavasti lõpeb halvasti ning äh, on väga kurb seda olukorda jälgida. see on seotud ka Ashrafi laagriga. sest äh, iraaklaste äh, julgeolek ei saa keegi, Iraagi julgeolekut ei saa keegi teine garanteerida, ei lääs kes eh, sellise eest Iraagist jalga laseb lihtsalt. ja veel vähem suudab seda teha Iraagi valitsus. mulle tundub. ja see kolmefaasiline väljatõmbumine, ümberasutamine, rahu poole püüdlemine ja nii edasi. minu meelest on see ainuke võimalus neid inimesi kaitsta olgu see siis äh, tõesti meile väga raske, ennevate, ennistes äh, laagrites ei ole neil mitte mingisugust äh, tulevikku. mitte keegi meist ei saa neid seal kaitsta. saadame lihtsalt kaastunde avaldusi. palun vaadakem tõele näkku. meil on mured. Need riigid oleks, inimesed oleks vastu teistes riikides, võib-olla ka Euroopa liikmesriikides. kui paljud neist on võimalik vastu võtta meie poolt, rahvusvahelise üldsuse poolt? Nad ei saa ju Iraani ka minna. kui nad tahavad ellu jääda, siis äh, Iraan äh, ei äh,, nad ei tule kõne allagi ja ei ole võimalik äh, neid kuidagi ümber paigutada ja on äh, väga häid põhjusi, miks äh, mitte Iraani poole pöörduda ning äh, kogu selle kõigi eest, mis te teinud olete, suur tänu teile, te hoolimata rasketest tingimustest, te teete tublisti oma tööd, ÜRO esindaja, Euroopa Liidu esindaja, Ameerika Ühendriikide esindaja teevad, mida suudavad, kõik, mis nad suudavad nende inimeste heast, heaks. me ei tohi seda fakti unustada kuigi on, meil on erinevaid arvamusi, on siiski eh, miski, mis on kõige olulisem, see on inimväärikus ja inimõigused, mis peavad meile eh, sihiks olema. võib-olla see ongi esimene võimalus lahenduse leidmiseks. suur tänu! arutelu proua de Kaiseri arutelu kohta lükatakse edasi kahekümne seitsmendaks märtsiks, nii et praegune arutelu lõpeb ja lõpetame ka koosoleku homme. alustame kõigepealt hääletusega. mina homme hommikul ei saa kahjuks tulla, sest ma pean, pean läi-, oma lips ees ja saapad läikimas minema Luksemburgi juba varahommikul, sest seal toimub väga oluline kohtumine